Good afternoon, ladies and gentlemen. tere päevast, daamid ja härrad. armsad äh, liikmesriikide parlamentide kolleegid, daamid ja härrad, tere tulemast meie märkimisväärsele ko kohtumisele, mida me oleme kor-, korraldanud juba kaks aastat. esimene kord äh, liikmesriikide parlamentide poolt keegi ei soovinud siin esineda ja regioonide nimel samuti mitte, seetõttu seekord oleme me eriti rahul, et te olete kohale tulnud, meil on üksteist liikmesriikide parlamentide esindajat, neli komisjonide esimeest Kreeka, Itaalia, Portugal, Hispaania, Rootsi, Läti, Soome, Slovakkia, Saksamaa, Belgia esindajad on kohal. Eesti kolleeg vabandas üllatavalt, kuna Eestis on valitsuskriis ja Poola kolleeg samuti on jäänud haigeks. me oleme rahul ka sellega, et Iirimaa, Küprose, Malta, Hollandi ja Sloveenia esindajad on samuti kohal, tere tulemast, meie jaoks on arvamuste vahetus liikmesriikide parlamentidega oluline, sest eelarve kontrolli komisjon äh, tegeleb kaheksakümne protsendiga Euroopa Liidu eelarvest kaaseelarve täitmise äh, valdkonnas. me peame ju teiega ka koostööd tegema ja seetõttu soovime me teid ära kuulata parlamentidest ja regioonidest. suur tänu teile, härra Lazaru Euroopa Kontrollikojast, samuti on kohal, suur tänu, et te tulite tema tutvustab meile siis ka Euroopa Kontrollikoja poolt uusi arenguid. Joachim Zeller Berliinist, meie parlamendisaadik, on raportöör kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve täitmise kohta. meie jaoks ei ole oluline see, kui palju vigad, vigu tehakse, me soovime eelnevatest aastatest pigem õppida, et me saaksime tegutseda järgnevatel aastatel paremini. sooviksin tervitada ka Euroopa Komisjoni esindajat, põllumajandus peadirektoraadist, regionaalarengu peadirektoraadist ning eelarve peadirektoraadist on esindajad kohal. suur tänu, et te kõik tulite siia lõpetaksin nüüdki sissejuhatuse ning annaksin kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve aasta raportöörile sõna. juhiksin tähelepanu ka sellele, et need helesinised lehed on need, mida te peate täitma, kui soovite sõna. siis ma saan teile ka sõna anda. raportööril on sõna, härra Zeller. suur tänu, proua esinaine, austatud härra Lasaru, armsad kolleegid liikmesriikide parlamentidest ja valitsustest. minu, mina tahaksin ka teid tänada siia tulemast. tahaksin rõhutada, et koostöö Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamenti ja re-, parlamentide ja regionaalsete parlamentide eh, saadikute vahel on väga tähti järjest tähtsam selleks, et formuleerida ühtseid eesmärke ning neid eesmärke ka saavutada. me oleme jõudnud väga olulisse faasi Euroopa Liidus finantsvõimalustest rääkides ei ole oluline mitte ainult kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiitmine, see on erakordne aasta, sest see on teine finantsperspektiivi aasta, aga teisalt on see ka esimene aasta, mille eest vastutab täielikult praegune komisjon. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal see veel nii, nii ei olnud samuti on see eelarve täitmise heakskiitmine seotud äh, finantsperspektiivi vahearuandega ning ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvega. kahe tuhandendast aastast äh, alates on meil need mitmeaastased finantsraamistikud ning nüüd me peame ju rääkima sellest, äh, kuidas need rahaasjad Euroopa Liidus peaksid olema korraldatud liikmesriigid meie töö põhineb peamiselt sellel, millist infot on saatnud meile liikmesriigid eelarve täitmise kohta, vastutavad nii regionaalsel kui riiklikul tasandil täitevvõimud, ma arvan ka, et kui tsiteerida kuulsat, äh, äh, kuulsat euro-, äh, Saksa volinikku, siis me istume tegelikult ju kõik ühes paadis. suurem osa eelarvet ju jõuab tagasi liikmesriikidesse, kus see ellu rakendatakse, näiteks põllumajanduspoliitikas, teaduspoliitikas läbi raamprogrammi, aga ka läbi ühtekuuluvuspoliitika ja tõukefondide ning eh, selleks, et eh, eelarvet eh, korrektselt ellu rakendatakse, peame meie ka silma peal hoidma ning pea, silma peal hoidma ka sellele, et selle raha eest, seda raha kulutatakse tõesti meie ühiste eesmärkide saavutamiseks. selles kontekstis on meil toimunud mitmeid äh, arutelusid, äh, oleme ka kuulnud, et eesmärkide saavutamine on keeruline suure bürokraatia tõttu, seda esineb nii Euroopa tasandil, liikmesriikidel on omad reeglid ning äh, ka regioonides on veel omad reeglid, mida tuleb täita. seetõttu on see ellurakendamisprotsess väga keeruline Ehm, ja seetõttu on keeruline meie ühiseid eesmärke täita. samas soovime me läbi viia ka tõhusat kontrolli, see on ka meie komisjoni ülesanne ning meie peame ka üle vaatama kõik, kogu selle statistika ja hinnangud, mis tulevad meie liikmesriikidest. ja seda läbi Euroopa Kontrollikoja seetõttu on hädavajalik äh, tõhusam koostöö senisega võrreldes. ja ma arvan, et meil on siin ju ühine ülesanne, äh, mistõttu me peame tõesti äh, tõhusamat koostööd tegema nii regionaalsete kui liikmesriikide parlamentidega. ma olen juba ette rahul nende kolme arutelu üle, mis siin täna saavad toimuma. kuulame ära, milline teie, millised on teie seisukohad, see on oluline mitte ainult selle jaoks, et anda hinnang kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarveaastale, vaid see on oluline ka üldisemalt, pidades silmas Euroopa uut strateegiat ning seda, kuidas Euroopa Liidu eelarvet tõhusamalt täita. aitäh! aitäh! nüüd esimesed kõnelejad, kõigepealt härra Lasaru Euroopa Kontrollikojast, palun! Thank you, Madam Chair. Madam Chair, Mr Zeller. proua eesistuja, härra Zeller, härra raportöör viieteistkümnenda aasta eelarve osas, lugupeetud rahvusparlamentide liikmed. esiteks tahaksin tänada kutse eest osaleda sellel kohtumisel, minu jaoks isiklikult on alati suur rõõm osaleda sellistel aruteludel ning antud juhul äh, eriti kus on kohal väga pädevad kõnelejad rahvusparlamentidest ja muudest institutsioonidest. kuna tegemist on nüüd siin esimese paneeliga kolmest ja ma räägin kõige, kõigis kolmes voorus, siis võib-olla tutvustaksin lühidalt Euroopa Kontrollikoda alustuseks tegemist on välisaudiitoriga. kontrollikoda ei võta vastu otsus, kohtuotsuseid eelarve täitmise osas, kuid meie ülesandeks on koostada õigeaegseid aruandeid. me abistame parlamenti ja nõukogu nende kontrollipädevuse teostamises eelarve täitmise osas üks aruanne on Euroopa Liidu raamatupidamise aasta aruanne, mis annab aru finantsjuhtimise usaldusväärsusest ning ähm, mina juhatan viiendat koda, mis keskendub Euroopa Liidu finantseerimisele ning meie vastutamegi aastaaruande eest. esimene voor siin täna keskendub uut tüüpi koostööle liikmesriikide Euroopa Liidu vahel. meil on mitmed pikaajalised eesmärgid kontrollikojas mis on meil olnud ka juba varem, et maks-, et Äh, maksete tegemine võiks olla tõhusam ja lihtsam. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve pidi olema umbes sada nelikümmend miljardit eurot. tegemist on kolmanda aastaga seitsmeaastases äh, finantsraamistikus aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. eelarve kulutused jagunevad erinevate valdkondade vahel vastavalt siis erinevatele rubriikidele liikmesriikidel on oluline osa Euro Liidu eelarve täitmisel. Nad koguvad vahendeid ja annavad seega enamuse tuludest. kontrollikoda äh, koostab selle kohta ka aruandeid. näiteks kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aruanne käsitleb näiteks käibemaksupettusi ning täheldab, et on vaja tõhusamat tegevust nende vastu, selle vastu võitlemisel. investeerimistooted on olulised selleks, et tõhustada äh, võitlust tööpuudusega näiteks. Check and pay nõuded ning ning ettevõtted osalevad sidususe tõstmisel umbes kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu äh, maksetest toimub läbi liikmesriikide. vastavalt äh, Euroopa Liidu lepingu artiklile kolmsada seitseteist tuleb äh, eelarvet täita koostöös liikmesriikidega ning seda tuleb teha tõhusal ning ökonoomsel moel ähm, Euroopa ning sellisel moel, mis annab lisandväärtust, meil on pikaajalised eesmärgid, mida, millel täitmisel hakkame järjest lähemale jõudma. meil on terve rida eesmärke, kuidas kõige paremini kontrolli teostada kulutuste teostamise üle, me arutame seda nii selle kui järgmiste voorude jooksul. aga võtta, asja võiks lühidalt kokku võtta järgmiselt. kulutusi kontrollitakse kõige läbipaistvamal moel, Euroopa Liidu reeglid on lihtsad ja selged ja nende mõju, nende oodatav mõju samuti ning välditakse üleliigset bürokraatiat. sõlt-, auditit teatab, teostab sõltumatu audiitor juhusliku valimi alusel ning Euroopa kontrolli koda usaldab vara, varasematel tasanditel teostatud kontrolli. me, praegused arengud, näiteks rohestamine põllumajanduses, on, seda me näeme kui võimalust. see, seda me oleme kasutanud veamäära uuringu jaoks näiteks. sõltumatud audiitor raportid on olulised selles protsessid. parlamentide poolt teostatav kontroll öö, etendab samuti kontrollis olulist rolli EKOn mängib olulist rolli enne hääletust parlamendis täiskogul. kaheksakümmend protsenti maksetest teostatakse liikmesriikides. täitevvõimudel on siin eri, eriline roll eelarve kinnitamisel. ECOFIN annab oma soovitused Euroopa Parlamendile kinnitusotsuse ettevalmistamisel ja seega on liikmesriikide parlamentidel kahekordne roll, nad peavad kontrollima omavalitsusi ning samas peavad tegelema otsustega näiteks selles osas, mis puudutab ühtekuuluvusprojektide kaasfinantseerimist või põllumajanduspoliitika korrektsioonid. meie toetame nii Euroopa Parlamenti kui rahvusparlamente. meie aasta arus, aruanne annab kinnituse Euroopa Liidu iga-aastaste kulutuste osas arutelud rahvusparlamentide ja regulaar- ja regionaalsete parlamentidega tagab parema raha kulutamise ning täiendab äh, ettekujutust selle kohta, kuidas Euroopa Liidu vahendeid kulutada. aitäh, läheme kohe kõnelejate nimekirjaga edasi. nüüd äh, põllumajanduskomisjoni esindaja. Ähm, suur tänu, äh, proua esinaine, härra raportöör, komisjoni liikmed, härra Lasaru ma saan, ma nõustun igati härra Lasaru sõnadega, ma tervitan väga seda võimalust täna siin mõtteid vahetada kõikide tasandite osalejatega, kõigi nendega, kes äh, osalevad Euroopa Liidu vahendite kulutamisel ja see on suurepärane võimalus üksteisele öelda, kus äh, on probleemid ja kust leida vastuseid, lahendusi probleemidele. nagu öeldud, me oleme ühes paadis äh, ja, ja probleemide lahendamist peamegi seega vaatlema konstruktiivsel ühisel moel. tulles nüüd minu sõnavõtu sisu juurde, usaldus ja kontroll on kaks sõna, eh, mida sageli koos kasutatakse. usaldus on hea, kontroll parem, kuuleme me sageli. Vikipeedia ütleb, et usaldus tähendab seda, et üks osapool eh, usaldab teise võib teise osapoole tegudele toetuda. ebakindlus tuleneb sellest, kui teine osapool ei tee nii, nagu oodatud, seega usalduse ja kontrolli vahel on, on otsene side. kontroll võiks olla usalduse aluseks lausa, kuid siis võibki küsida, kui palju kontrolli on vajalik selleks, et usaldust luua ja kui palju usaldust me tegelikult üldse vajame vaataksin seda ühise põllumajanduspoliitika vaatenurgast ning loomulikult meie peadirektoraadi vaatenurgast, meie oleme, oleme need, kes haldavad suurt osa Euroopa Liidu eelarvest. ühise põllumajanduspoliitika vahendite kulutamise tõhusus võib hinnata tegelikult üsnagi hästi veamäära alusel aastal kaks tuhat viisteist äh, põllumajanduses oli see kaks koma üheksa protsenti. see näitab, et meil on umbes üheksakümneprotsendiline kinnitus äh, põllumajanduskulutuste osas. esimeses sambas äh, on veamäär kaks koma kaks protsenti. see on peaaegu materiaalsuse tasemel ja sa-, teine sammas, veamäär viis koma kolm protsenti see näitab, et siin on vaja tõsiseid edusamme siiski teha. kui me aga üksikute makseasutuste tulemustele keskendume, siis pilt on tegelikult mitmekesisem. võtame näiteks Digri, Digi Agri aruande aastaks kaks tuhat viisteist teise samba osas ja siin me näeme, et reservatsioone väljendati kahekümne nelja makseasutuse suhtes, sest nende määr oli üle kahe protsendi ja ei leitud piisavalt leevendavaid asjaolusid, kuid see tähendab ka seda, et nelikümmend kaheksa makseasutust olid kas allpool materiaalset tasandit või ilma reservatsioonidega. peadirektoraat äh, sai sellised hinnangud anda ainult tänu enda audititele ning teiste vahendite kasutamisele, nagu näiteks kontrollikoda või liikmesriikide identifitseerimisasutused, see näitab, et kinnitus antakse sisuliselt ning vastavalt finantsmäärusele ning et seda ei saa teha ilma piisavate, piisava määra audititeta. mis puudutab andmete usaldusväärsust maksasutuste poolt esitatuna, siis meie jaoks on nad usaldusväärsed selles mõttes, et pole eeldust, pole põhjust eeldada, et liikmesriigid annaks meile vale või manipuleeritud infot paljudel juhtudel, aga paraku ei ole võimalik kõiki vigu ja rikkumisi tuvastada. kui äh, TG Agri arvutab veamäärasid igal aastal, siis äh, me korrigeerime andmeid, kasutades kõikide auditite tulemusi. mida rohkem sertifitseerimisasutusi edastavad meile usaldusväärseid andmeid, seda enam on komisjon olukorras, kus äh, ta, ta saab seda kasutada ka meie enda aastaaruande koostamisel ja ma võin rõhutada, et meie huvid langevad kokku Euroopa Kontrollikoja huvidega, et meie lähenemine auditile äh, on peatselt üsnagi identne. kontroll ja surve abisaajate üle, seda sageli kritiseeritakse, väidetakse, et see on liiga karm ja see on liiga suur administratiivne koorem ning see tegelikult äh, takistab ühise põllumajanduspoliitika meetmete käivitamist. see näitab, et tegelikult äh, on võetud sihiks kaks erinevat nähtust. kõigepealt, et poliitika on liiga keerukas. seda rõhutatakse üsna sageli spetsiifilisemate abisaajate osas, eriti mis puudutab teist sammast ühises põllumajanduspoliitikas ja teiseks et kontrolli on liiga palju, et karistused on liiga karmid abisaajate osas ja väidetavalt on auditeerimine liiga intensiivne, mis puudutab makseasutust, asutusi. see tekitab te tõelise dilemma, kuidas saab administratiivset koormust leevendada ja samas tagada madalat veamäära ning tõhusat äh, põllumajanduspoliitika vahendite kulutamist Nendele küsimustele vastamiseks tahaksin juhtida tähelepanu neljale faktorile, mis on seotud kontrolli auditiga. kõigepealt ma arvan, et võib öelda, et valitseb üksmeel selles osas, et kontrolli keerukus peegeldab meetmete keerukust, mida kontrollitakse. see tähendab seda, et kontrolli ja auditi vähendamine, vähendamine eeldab seda, et ühine põllumajanduspoliitika oleks vähem keerukas. seega teiste sõnadega, see eeldab lihtsustamist. komisjon ongi rakendanud terve rea, tervet rida muudatusi lihtsustamaks komisjoni regulatsioone. see puudutab ka väga põhilisi, põhilisi dokumente, nagu näiteks Omnibus äh, ettepanek või järgmine finantsraamistik kogemus näitab, et õigusloomeliste ja poliitiliste otsuste langetamisel ei ole sageli esikohal lihtsustamise vajadus. teiseks vaatame, milline on soovitav nõue, nõuetele vastavuse tase, mis hetkel on üheksakümmend kaheksa protsenti. Pole kahtlust, et nii kõrge nõuetele täitmine on kindlasti ambitsioonikas eesmärk ja see eeldab ka tõhusat auditit komisjoni poolt, eriti puudutab see teist sammast, kus veamäär on suhteliselt kõrge. et meil oleks parem olulisuse tase, see on selleks tuleb vaadelda komisjoni korrektiiv, korrektiivsuse alast suutlikkust aastal kaks tuhat viisteist äh, komis-, raport aastaks kaks tuhat viisteist näitab põllumajandusvaldkonnas, et äh, riskimäär hinnanguliselt ei ole oluline, arvestades tulevasi finantskorrektsioone. ja mis puudutab liikmesriikide tasandi mehhanisme, tuleb kindlasti kasutada kõikvõimalikke kaasaegseid tehnoloogiaid ja IT-lahendusi. integreeritud äh, administreerimise süsteem IAKS, mis tugineb IT-põhisele maatükkide registreerimisele ning kaugsensorite kasutamine näiteks ning äh, kosmosepõhised rakendused on näited sellest, kuidas kaasaegne tehnoloogia saab äh, rakendamist lihtsustada ning hoida pin-, ter-, pinnal pin-, tuginevad toetused, toetuste osas veamäär võimalikult madalal. JAKS-i kogemus näitab, et on võimalik kasutada juba olemasolevat infot ja võimaldab ka taotlusi eelnevalt läbi vaadata, selleks et vead parandada enne, kui nad muutuvad lõplikuks ja neljandaks tahaksin rõhutada seda, kui oluline on riskipõhine kontroll ja audit. siin on tähtis kulu-tulu põhimõte. riskianalüüsi kohustuslikuks muutmine on the spot kontrollide puhul tähendab seda, et makseasutused saavad vähendada kontrollimäära viielt protsendilt kolmele või isegi ühele protsendile, kui nende kontrollisüsteemid toimivad hästi siiani on kuus makseasutust seda võimalust kasutanud ja tulevikus võib seda laiendada ka teistele toetussüsteemidele tingimusel, et sertifitseerimisasutused tõestavad usaldusväärsel viisil, et äh, liikmesriikide süsteemidele, süsteemid on usaldusväärsed. TG Agri sellisel juhul võib ka ümber suunata oma auditeerimistegevuse ja keskenduda rohkem nendele makseasutustele, kellel on rohkem probleeme. see tähendab, et me jõuame ühtse auditi põhimõttele lähemale, kus audit on tõhusam ja ka paremini suunatud. ja lõpetuseks paar lühikest mõtet selle kohta, kuidas lihtsustada õigus, õigusraamistikku pärast aastat kaks, kaks tuhat kakskümmend Euroopa loetus peaks tulevikus olema sõltuvuses sellest, kuidas on täidetud varasemad eesmärgid ja millised on olnud tulemused ja mitte nii palju tuginema selles abikõlbulikkuse kriteeriumil. liikmesriigid lisaks peaks jätkuvalt eelnevalt täitma teatud tingimusi ning tegutsema vastavalt Euroopa Liidu prioriteetidele sellises raamistikus võib kontrolli kasusaajate üle leevendada. loomulikult Euroopa Liidu reeglid on endiselt vajalikud, näiteks mis puudutab pindalatoetustega seotud küsimusi põl-, maaelu arengu vallas ning lood- ning, ning samuti selles, see, selles mõttes peab Euroopa Liit keskenduma Euroopa Liit eelkõige tulemustele ja eesmärkidele, mis seetakse abisaajast, saajatele. see kindlasti ei ole lihtne ning kas, ning küsida tuleks, kas tulemusi ei tuleks hinnata liikmesriigi või regiooni tasandil. tulemustele keskenduv auditeerimine keskenduks liikmesriikide tulemustele, kuid samas tuleks jääda lihtlusta-, lihtsustatud äh, raamistiku ja ex-ante tingimuste juurde. rohkem tulemusi, vähem nõuetele vastavust on selgelt äh, eesmärgiks perioodil, mis järgneb aastale kaks tuhat kakskümmend. tahame vähendada kontrolli abisaajate ja makseasutuste tasandil tulemustel suginev äh, süsteem tegelikult langeb kokku ka vajaliku kinnituse taseme määraga. ja see tagab selle, et meil on piisav usaldus liikmesriikide vastu eelarve täitmisel. suur tänu, läheme kohe kõnelejate nimekirjaga edasi järgmisena Saksimaa äh, põllumajandusminister härra Toomas Schmidt. nüüd see, mis puudutab seda, et äh, usaldage kontrolli põhimõtet, äh, siis Saksimaal on, Saksimaa andis teada, et nende veamäär on kaks koma seitse protsenti samas nõukogus seda suurendati nelja koma nelja protsendini, ehk siis usaldaja kontrolli on tõesti hea põhimõte. meie jaoks on tähtis küsimus ju see, kui usaldusväärsed on need andmed, mida kohalikul tasandil Brüsselisse edasi saadetakse. kui me saaksime neid numbreid usaldada, siis oleks meil kõigil palju lihtsam palun, härra minister, teil on sõna. aitäh, proua Kressle, austatud parlamendisaadikud äh, liikmesriikidest ja Euroopa Parlamendist, äh, austatud komisjoni liikmed, daamid ja härrad, mul on väga hea meel, et mul on võimalus tutvustada seda, milline peaks olema süsteem pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. me oleme valinud mõneti teistsuguse lähenemise. tutvustan lühidalt meie Saksimaad, me oleme üks uutest liidumaadest, nagu juba öeldud, me saame väga palju kasu äh, oleme väga palju kasu saanud viimasel kahekümne viieteistkümne, kahekümne viiel aastal Euroopa-poolsest äh, toetusest. Euroopa poolt on viimase kahekümne viie aasta jooksul meid väga palju toetatud ning meie areng poleks olnud ilma selleta võimalik. me teame, kui oluline Euroopa meie jaoks on. me teame, kui oluline on Euroopa-poolne toetus äh, regioonide arengule liikmesriikides, seetõttu on meie jaoks väga oluline leida selline lahendus, mis oleks ellu rakendatav ka liikmesriikides. kõigepealt küsimus, kui äh, mida esitatakse iga reformi puhul. Äh, miks, miks on reforme, reformis otsustatud nii keeruline ellu rakendada? süsteem võib juhtuda, et äh, erinevate süsteemide vahel tekib konflikt ning seetõttu on äh, keerulisem eesmärke saavutada. seetõttu on keerulisem ka üksikasjalikke muudatusi läbi viia. mis puudutab äh, siis äh, äh, mis puudutab siis seda, kui palju äh, rahast läheb näiteks põllumajandusse, kui palju läheb keskkonnakaitsesse, me vaatasime üle erinevad protsendid rahastamises, vaatasime üle ka halduskulud üritasime selle statistikaga paika panna, aga ma võin e, seda infot e, hiljem täpsemalt teile edastada, kui te soovite. eelkõnelejad ütlesid, et meil on vaja kulude analüüsiks korrektset e, raamistikku, meil on vaadata, vaja vaadata, kuidas välja selgitada erinevad vead seega meil on vaja korrektset raamistikku, mis oleks toimiv. loomulikult tuleb pettuste puhul ka karistusi rakendada. samuti on vaja vahet teha ähm, äh, meelega tehtud vigade ning äh, Äh, kogemata tekkinud vigade vahel. see on meie kõigi huvides. nüüd äh, need reeglid, see reeglidžungel, äh, nii nagu me seda nimetada, nii nagu me seda nimetame. üheksakümne neljandal aastal võeti see kaheksakümne leheküljeline reeglistik vastu. nüüd sellele on lisandunud veel suur hulk erinevaid määrusi, seal on kaks tuhat lehekülge teksti, mida me peame järgima ning see on ka oluline probleem. praktiliselt on võimatu kõiki reegleid järgida ning iga kontrolli puhul kasutatakse tegelikult erinevaid standardeid, niisiis on väga keeruline kõiki reegleid täita, vahel on see isegi võimatu. meie regioonina oleme seda probleemi igal juhul täheldanud ning me ei ole tõenäoliselt ainukesed eelkõneleja rääkis siin muudatustest, millega reeglite täitmine muudetakse lihtsamaks. kogu see kontrollisüsteem on ise väga keeruline Saksimaal on meil kaksteist erinevat institutsiooni, mis tegelikult äh, sageli dubleerivad üksteise tegevust ning me, meil on, peame selgitama välja, milline üksus vastutab millise kontrolli eest, sest kontroll on ju väga keeruline, näiteks Baden-Württemberg eelmise perioodi jooksul ei olnud kulud väga suured sada eurot kulutati selleks, et et äh, saada kolmesaja euro eest ähm, sööta, see ei ole ju võimalik. näiteks leidsime ka, et äh, me selgitasime välja ka muid rikkumisi, meil on näiteid ka Saksimaalt Äh, äh, sa-, samamoodi sööda puhul on sisse, lihtsalt äh, sisse kantud valesid numbreid ning probleem seisneb tegelikult sellega, selles, et inimesed ei tea, kuidas neid reegleid täita ning vahel ei kasutata ka rahaseid tõhusalt, inimesi sageli hirmutab see süsteemi keerukus ning nad ei esita isegi taotlusi see ei saa olla ka ju meie eesmärk. seetõttu soovime me lihtsat struktuuri, et meil oleks võimalik kasutada raha tõhusalt ja samas reegleid täites. oli keeruline järgmise slaidini jõuda, see slaid ise on ka väga keeruline. see on, eh, siin on nüüd välja toodud need valdkonnad, kus me soovime süsteemi lihtsustada. me soovime vähendada reegleid, me soovime, et eh, oleks vähem vastutavaid eh, asutusi, soovime vähem suuniseid ja rohkem kasulikke ettepanekuid selle kohta, kuidas süsteemi hallata, me ei soovi, et need oleks mingisugused siduvad reeglid, sest see muudab äh, kontrolli palju keerulisemaks. kui nüüd rääkida sellest, et süsteemi tuleb usaldada, siis jah, see on väga oluline, me soovime ju süsteemi, mida inimesed usaldavad, aga ka see, sellist süsteemi, mida saab äh, auditeerida kui süsteemis endas on vead sees, mida audit on sageli ka näidanud, siis on keeruline kehtestada ka karistusi. Saksimaal oli olulise veamäär kaks koma seitse protsenti. nagu te ütlesite, komisjon ütles, et see on neli koma neli protsenti, kas tegemist oli siis rikkumise või veaga see, nõustun sellega, et äh, erinevad vead tuleks äh, kuidagi lahti kirjutada ning selgitada, kas on vaja rakendada karistusi või mitte. aga nagu juba öeldud, kui tegemist on kogemata tehtud vigadega, mis tulenevad süsteemi keerulisest, keerulisusest, siis äh, ei tohiks karistusi rakendada. ühtlustamine on väga tähtis ning seda tuleks saavutada ennem järgmist rahastamisperioodi. järelevalve on olemas selle jaoks, et selgitada välja vead ning tõsta usaldust. seega meie struktuurid peaksid olema tulemuspõhised, selle asemel, et keskendutaks protsessile me võtsime ühendust mitmete liikmesriikidega, et meie ettepanekuid arutada ning reaktsioonid olid sageli positiivsed. tugevamad regioonid, mida toetatakse kõige rohkem e, e ei suuda kogu raha sageli ära kasutada halduskoorma pärast, seetõttu ühtlustamine oleks väga kasulik, suur tänu. jah, teil on siin innovatiivsed ettepanekud, mida me saame ka kohe äh, Äh, arutada. Äh, päevakorras on küll kirjas nüüd äh, Eestist pärit kõneleja, aga tema kahjuks ei saanud valitsuskriisi tõttu kohale tulla. kolm sõnasoovijat on endast märku andnud härra Ferreira, Pereira Portugalist. tere päevast! suur tänu, juhataja ja kolleegid mul on väga hea meel esitleda teile Portugali valitsuse kontrollikomi-, eelarvekontrolli komisjoni vaateid selles küsimuses. me oleme astunud suure sammu sellise Euroopa poole, mis on kodanike jaoks usaldusväärsem ja mis aitab tagada institutsioonide vahelist suhtlust. mis puudutab Portugali, siis see edusamm tähendab seda, et tuleb rakendada paremini Euroopa Liidu fonde nagu te teate, siis Euroopa Liit, äh, Portugal on üks nendest liikmesriikidest, mis saavad äh, ühtsest põllumajanduspoliitikast äh, kõige vähem struktuurilist toetust esimese samba alt siis olgugi, et kõik sõltub äh, sellest metodoloogiast, mida kasutatakse, siis äh, rahanduslikust aspektist on Portugal ÜPP-st kasu saanud, Portugali põllumajandustootjad on äh, toetusi saanud nii ja, ja sellel on olnud otseseid ja kaudseid mõju tootmisele, innovatsioonile, turundamisele ja ka mitmetele teistele aspektidele. meile on jäänud tunne, et toetuste äh, summad on muutunud aastate jooksul nii oluliseks, et ilma nendeta ei oleks ähm, meie põllumajandussektor äh, nii elujõuline, kui ta praegu on. väga oluline on see, et äh, valitsused äh, paku, pakuksid sama, samal tasemel toetust. muidugi fondide ellurakendamisega on ka suuri probleeme ning üks probleemidest, mida me oleme näinud, on see, et liikmesriigid ja komisjon ei suhtle piisavalt äh, ja süsteem ei ole piisavalt paindlik, ma pean just äh, seda silmas, kuidas leitakse lahendusi. näiteks aastal kaks tuhat kaheksa äh, algatati teatud liikmesriikide osas äh, rikkumismenetlused, kuna nad ei olnud järginud kontrolli äh, menetluses e-, ette nähtud eeskirju. ja me peame vaatama täpselt, mida me peame rikkumiste all, all silmas äh, või tulenevad need auditeerimissüsteemides puudujääkidest. praegused auditeerimissüsteemid ei ole piisavalt tänapäevased, vahel jääb puudu selgusest auditeerimissüsteemides, vahel oleks vaja komisjonipoolseid suuniseid rohkem. Portugal sai eh, ta-, tagasimakse taotluse aastatel kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat üksteist Portugali põllumajandustootjatele välja makstud toetuste osas. kolm koma kuus protsenti oli eh, rikkumise ulatus Äh, hoolimata sellest, et äh, on kasutusele mõeldud, võetud rangeid meetmeid, on tarvis äh, komisjoni, komisjoni liikmesriikidega tulevikus paremini suhelda selleks, et arusaamatusi ja rikkumisi vältida. näiteks on väga palju küsimusi selles osas, kuidas tuleks viimast ja ka esialgset ettepanekut tõlgendada, aga see tegelikult, need tegelikult on ka küsitavusi, kas need sobivad reaalselt põllumajandustootmise protsessidele, kas ja samuti küsitakse, kas tuleks sta-, rohkem keskenduda standardite rakendamisele või rohelistele eesmärkidele ning kui komisjon ei võta selget seisukohta, mõjutab see põllumajandustootjate sissetulekuid, toodangut äh, ja kogu sektori kestlikkust. näiteks mis puudutab toidu kvaliteedi eeskirju siis peaksid eeskirjad, mis puudutavad traditsioonilisi põllumajandusmeetodeid, olema piisavalt paindlikud, et võtta arvesse tootjate vajadusi. näiteks äh, Portugalis äh, saab tuua näite, kus äh, need eeskirjad ei võta arvesse meie piirkondlikke eripärasid ning Euroopa Liidu institutsioonid peaksid need äh, küsimused läbi vaatama, näiteks äh, Portugalis on ainulaadsed äh, põllumajandustooted ja nende toet-, neid toetades saame toetada ka meie põllumajandussüsteemi kestlikkust. meil on mitmed kaitstud päritoluga tooted, päritolumärgisega tooted ja kui me soovime, et äh, see sektor oleks kestlik, siis peavad äh, Euroopa Liidu vastavad eeskirjad võimaldama seda paindlikkust. ja samuti peab äh, par-, pare-, peaks parem olema komisjoni suhtlus liikmesriikidega. eelarve peab olema piisavalt läbipaistev ja see peab keskenduma sellele, et Euroopa Liidu põllumajandustootmine oleks kestlik. arvesse tuleb võtta seda, et liikmesriikides äh, on põllumajandustootmismudelid erinevad ja eeskirju tuleks ka vastavalt vajadusele paindlikumaks muuta, aitäh! aitäh! mainiksin veel statistikat. Ehm, Portugali äh, äh, andmed, äh, enda Statistikaameti kohaselt on vead kolm koma kolm protsenti. komisjon aga tõstis selle kümne koma üheksa protsendini. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal otsemaksete puhul anti teada null koma kahekümne kaheksast protsendist. komisjon korrigeeris selle neli koma kolme, nelja koma kolmekümne seitsmele protsendile. ehk siis me peame siin rääkima ka öö, sellest, kuidas seda statistikat on edastatud. jah, ma nõustun teiega, teiega täiesti, mis puudutab tõhusamat kontrolli. aga öö, see, see statistika peab olema ka täpsem, selle, siin tuleb koos kuulata ära ka seda, mida on öelnud komisjon. väga oluline on, nagu me igapäevaselt oma töös näeme, see, millist statistikat koha pealt edastatakse. järgmisena kolleeg Palaruas Kreekast. tahaksin teile ka öelda, et äh, ka Kreeka-poolse statistikaga oleme me päris palju tööd teinud. Äh, otsemaksete puhul võib näha suurt arengut maaelu, maaelu arengu puhul asjad võib-olla nii head ei olnud, koha pealt teatati null koma viiest protsendist veamäärast, komisjon tõstis selle viie koma ühele protsendile. palun, härra kolleeg, teil on sõna. suur tänu, proua juhataja ma ei sooviks hakata analüüsima erinevaid äh, arve, kuna nagu on öelnud ka teised kolleegid, siis tuleb arvesse võtta ka teisi äh, uuringuid ning analüüse, äh, mis on tehtud nii Brüsselis kui liikmesriikide valitsuste poolt. kui me aga hakkame vaatama arve terviklikult, kumulatiivselt, siis me näeme seda, mida teie ütlesite oma esitluse alguses, nimelt see, kuidas eelarve täitmine toimub, mõjutab ka veamäära. veamäär olu-, osalise eelarve täitmise puhul on sarnane komisjoni järelevalve puhul võrreldes sellega, kui komisjon teeb oma uuringuid. muidugi, kui me vaatame bürokraatia taset, mis sellega kaasneb täna, siis me näeme, et äh, takistused on tõsised ja selleks, et seda raamistikku parandada, peame me kõik sellised vead tegelikult äh, kaotama ja vead kaoksid äh, siis, kui bürokraatia kaoks see on ju loogiline. ning äh, ma tahan veel öelda seda, et mis puudutab meie seisukohta osalise eelarve täitmise äh, järelevalve puhul liikmesriikidest äh, koostöös Brüsseliga, siis peame me kõik tegutsema niinimetatud Euroopa visiooni nimel, selleks et see saaks reaalsuseks, selleks et pakutaks piisavalt lisandväärtust aga samal ajal peame neid menetlusi muutma paindlikumaks ja neid lihtsustama. ja seda tuleb teha proportsionaalselt. lugupeetud proua juhataja ja kolleegid, sooviksin samuti öelda seda, et mis puudutab ühist põllumajanduspoliitikat, kui me vaatame seda selle arengut aja jooksul, algusest tänase päevani, siis me näeme, et sellest on kasu saanud kõik osapooled. aga kui me püüame leida tasakaalu erinevate liikmesriikide vahel, siis me näeme, et suuremad liikmesriigid on saanud sellest palju enam kasu kui väiksemad liikmesriigid. võiks öelda, et Brüsselil ei olnud piisavalt ettenägelikkust selleks, et mõista, et on ka väiksem mahulist põllumajandustootmist, traditsioonilisi meetodeid, mida tuleb samuti toetada. ehk siis see äh, toet-, toetus, äh, mis maksti väiksemates liikmesriikides, mõned äh, põllumajandustootjad ajutiste meetmete abil suutsid toime tulla, aga me nägime samas, et traditsioonilised põllumajandustootmismeetodid kadusid Kreekale ja ka teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele ja Euroopale tervikuna, oleks nende püsimajäämine ka palju kasu toonud. niisiis, kahjuks oleme jõudnud tänaseks olukorda, kus meil on seitsekümmend viis protsenti äh, põllumajandussektorist Äh, me näeme et, et seitsekümmend viis protsenti põllu, põllumajandustootjaid imporditakse riiki, neid ei toodeta koha peal, ehk siis kohalik äh, traditsiooniline põllumajandustootmine äh, üld, üht, ühise põllumajanduspoliitika tõttu sisuliselt kadus ja ma arvan, et me peaksime sellest omad järeldused tegema. aga üldiselt peaks üldine, ühine põllumajanduspoliitika pakkuma suuremat paindlikkust, et ka väiksemad liikmesriigid Ähm, et me ei vaataks neid üksikute riikidena, vaid piirkondadena, et väiksemaid liikmesriike koondataks, vaadeldakse ühtse piirkonnana ja see aitaks võib-olla tugevdada osalust toetusprogrammides ja selles, et ühtne põllumajanduspoliitika nendes riikides ka tõhusalt toimiks. niisiis, ma arvan, et äh, meie komisjon peaks samuti taas äh, tutvustama sätteid äh, toiduaineid puudutavatest äh, aktidest, kuna see mõjutab põllumajanduspoliitikat üldiselt ja, ja ka piirkondlikku tootmist. me näiteks meil Saksamaal on üheksaprotsendine SKP ülejääk, aga samas aluslepete kohaselt on see ju keelatud. kui me räägime puudujäägist, mis ületab äh, aluslepetes ette nähtud piirnorme, siis äh, karistatakse rikkumise toimepannud liikmesriike, aga kui tegemist on äh, suuremahulise ülejäägiga, ka seda tuleks karistada, aitäh! aitäh, nüüd härra Martini Itaalia senatist jah, pean ka statistika välja tooma maaelu arengus. on ka erinevad tulemused, aga Itaalias on olukord paranda-, paranenud, teada anti üheks, ühest koma kolmekümne üheksast protsendist, seda korrigeeriti viie koma kaheteistkümnele, otsemaksete puhul, mis on samuti väga tähtsid, tähtsad, sest sinna läheb suurem osa rahast seal on ainult AKEA üle olulisuse künnist ehk siis kahte protsenti, seega olukord on palju paranenud, see näitab, et üheskoos saame me saavutada nii mõndagi. härra Martino, palun. Sì, grazie Presidente. Tänan. ma ei hakka rääkima arvudest või konkreetsetest poliitikatest, mida siin mainiti, aga ma tahaksin öelda seda, et Itaalia senat toetab igati tõhustatud koostööd komisjoniga eelarve kont-, ja eelarve kontrolli komisjoniga Euroopa Parlamendis, me tahame, et meil oleks alaline süsteem ja aruandlus, mis võimaldaks tulemusi parandada. meie Itaalia senatis oleme viimastel aastatel palju teinud, aastal kaks tuhat üheksa viidi läbi uuring selle kohta, kuidas ühenduse finantsvahendeid kasutatakse. tegime ka valitsusele ja regioonidele soovitusi. see analüüs näitas, et on olulisi puudujääke, mille tulemusena suureneb bürokraatia ning ekspost kontroll on nõrk kuid äh, sellel tööl on olnud tulemused, ka teie ütlesite seda, proua esinaine, on äh, tehtud edusamme üldises plaanis. me lähtume arusaamast, et finantsvahendite kasutamine on kaheksakümne üheksa ja saja kolme protsendi vahel, mis on Itaalia jaoks hea, oluline näitaja Itaalia valitsus on astunud konkreetseid samme. Itaalias on regioone, mis osalevad selles diskussioonis. ja me, olin ka ise regiooni eesotsas kümne aasta jooksul, juhtisin Toskaana regiooni ja Saksa kolleegid on hästi tuttavad meie regiooniga, ma mäletan, regioonide komitees oli meil ükskord arutelu kus äh, öeldi, et küsimus ei ole mitte selles, et Euroopa jaguneb regioonideks, vaid pigem selles, et regioonidesse tuleb tuua rohkem Euroopat, et oleks tõelised instrumendid Euroopa poliitikate elluviimiseks regioonides. ja lõpetuseks ütleksin ma, et kahekümne teisel novembril äh, senatis tutvustatakse raportit Euroopa Kontrollikoja aastaaruannet. see on taas äh, oluline teetähis ja lõpetuseks ma muidugi ütleksin, et me soovime teha veelgi enam selleks, et äh, Itaalia valitsuse poolt edastatavad andmed Euroopa Liidule ja e-, Kontrollikoja raport äh, oleksid kooskõlas, tuleb, tuleb edenda regionaalset sidusust ning tõhustada Euroopa Liidu vahendite kasutamist selle, sellest, seda kõikide hüvanguks. meie eesmärk on loomulikult üle, saada üle põhimõttest use it or lose it, me me arvame, et see on oluline nende regioonide jaoks, kes on arengus pisut maha jäänud. tähtis on ka parlamentidevaheline koostöö äh, alalisel tasandil. ja tänan teid tähelepanu eest ja kutse eest. suur tänu teilegi. ega neid teemasid liikmesriikides väga ei armastata, tuleb tunnistada, me teame, et liikmesriigid loomulikult on väga erinevad. põhise põllumajanduspoliitika valdkonnas nende haldusstruktuurid, võimekus on erinev, mõningates liikmesriikides on rohkem probleeme, teistes vähem ja me sooviksime, et liikmesriikide parlamendid, eriti nendes liikmesriikides, kus rohkem probleeme on, äh, tegeleksid nendega tõsisemalt. seega suur tänu, Itaalia loomulikult on öö, äh, üks öö, äh, riik, kellel on palju probleeme näiteks koos Hispaania ja Poolaga, kes saavad tõukefondidest päris palju raha. Kreekast kuulsime me praegu öö, ka häid uudiseid. eilegi rääkisime siin sellest, kuidas tõukefondides Kreeka projektidele raha eraldatakse. mis puudutab põllumajandusfondi, siis siin on probleem, et meil on sajaprotsendiline kontroll paberil, aga kohapealsed kontrollid on ainult viie protsendi ulatuses me oleme ju siin selleks, et äh, maksumaksjate raha korra, korrektselt äh, kasutatakse ning kõige tähtsam küsimus on, kuidas süsteemi kõige paremini korraldada. see on süsteemne küsimus, millega me siin tegeleme. ja pidevalt jõuame me sinna tagasi, et äh, meil on vaja vähem bürokraatiat. ma olen siinse komisjoni liige juba kolmteist aastat ning äh, Äh, vabandust, aga ühtegi paremat mõtet pole mul pähe tulnud, kui teil on mõni parem mõte, siis andke teada, praegusel hetkel on olukord üsna keeruline, sest me näeme selgeid probleeme liikmesriikides, aga lahendusi ei näe. tänan, proua esinaine midagi lihtsat siin tõesti vist ei ole, aga tulen teie viimase märkuse juurde tagasi, sest see selgitab päris hästi, kuidas kontrollisüsteem toimib praegusel hetkel. Te ütlesite, et et ainult viis protsenti kontrollist viiakse läbi koha peal. loomulikult see ei saaks nii olla, kui meil ei oleks sajaprotsendilist administratiivtasandi kontrolli, mis on päris põhjalik, eriti mis puudutab äh, suurt osa kulutusi, mis on seotud pindalatoetustega. kõik, mida me teeme pindala osas, on hästi sisse töötatud töövahend liikmesriikides. ma arvan, et me oleme teinud äh, suuri edusamme. Portugali esindaja härra Pereira Portugali parlamendist mainis finants korrektsiooni aastal kaks tuhat kaheksa ja järgnevatel aastatel. Need, see kõik on seotud pindalatoetustega seonduvate meetmetega, sest äh, varasemalt registreeriti süsteemides palju mittetoetuskõlblikku ja ma saan siin ainult tunnustust avaldada Portugali makseasutusele tehtud töö eest, see on olnud väga töömahukas protsess, kuid me oleme tõesti teinud suuri edusamme ja sama võin ma öelda Kreeka kohta, kus aastaid oleme teinud koostööd Kreeka kolleegidega ja ma arvan, et nüüd me oleme jõudnud äh, olukorda, kus süsteem on tõesti toimiv ja valmis ja ma tahaks paluksin Kreeka parlamendil jälgida, et süsteemi säilitatakse ja kaasajastatakse pidevalt. ja selleks, et minu kiidusõnad ei jääks mitte ainult ühekordseks, et ma saaksin ka mõnede aastate möödudes sedasama öelda. nii et äh, tõdegem, et edusamme on tehtud kui kontrollikoda tuleb kahe koma üheksa ja kahekümne kahe protsendiga, siis ei saa ju asjad olla nii halvasti. aga nagu ma ütlesin oma sõnavõtus, ei ole olukord äh, samasugune kõikjal. on makseasutusi, kus on veel vaja kõvasti tööd teha, kuid väga paljudel teistel juhtudel äh, asjad toimivad. aga see, see tuleb peamiselt sellest, et äh, süsteemid toimivad hästi, eriti ARAK-i süsteem ja asi töötab. ja veel mõned märkused. alustaksin minister Schmidt, härra Schmidtist. ta tegi vahet äh, vigade ja paberite täitmise vahel. tema äh, äh, ma, ma pean ütlema, et ma tööt-, ma pea-, ma töötan voliniku jaoks aruande ettevalmistamisel ja, ja ma, minu jaoks on väga oluline äh, andmete korrektsus ja usaldusväärsus ja seaduslikkus. kui tehinguid ei viida läbi vastavalt õigus, õigussätetele, siis me jõuame ebareeglipäraste makseteni. Äh, siis, siis tuleb hakata rikkumisi kõrvaldama, aga kas seda tuleb Euroopa Liidu eelarvest rahastada, siis ma pean ütlema, et meil on selged eeskirjad, mille kohaselt öeldakse, selliseid kulutusi ei tohi katta Euroopa Liidu eelarvest. kui äh, õigusaktidega midagi peaks muudetama, siis ma ei usu, et meie tahaks midagi sellist näha. sest pettused ja siin ma tuletaks meelde, mida ütles president Caldera, kui ta tutvustas aastaaruannet. pettused ei ole sugugi peamine probleem, mis meil täna on. peamine probleem on see, et kontrollisüsteemid ei toimi piisavalt, et, et registreeritakse mitteabikõlbulikke maatükke ja me ei saa lihtsalt äh, seda tüüpi vigu jätta tähelepanuta, vastupidi, me peame need probleemid lahendama. ma arvan, et äh, see kõik ei ole nii lihtne. õiguslik raamistik muidugi peab olema võimalikult lihtne selleks, et finantskorrektsioonid oleksid võimalikud. seda ei ole kunagi tore teha, sest et kui raha on eelarves, siis tuleb see ka leida. kuid ärgem ka liialdagem selle probleemi tähtsust minu peadirektor teeb igal aastal korrektsioone, need on umbes kaks protsenti kogu ÜPP kulutustest. see on siiski suhteliselt tagasihoidlik summa. ja see näitab, et makseasutuste suutlikkus ei ole päris sama kõikjal, on liikmesriike, kus on rohkem finantskorrektsioone ja on neid, kus neid on vähem ma ei hakka nüüd ühtegi nimetama, ei äh, tublimaid ega vähem tublimaid liikmesriike. aga minevikus olen näinud, et kui finantskorrektsioonid on suhteliselt väikesed, siis räägitakse sellest kõige rohkem. kui asjad toimivad hästi, siis mõnikord äh, Äh, jääb mulje, et vigu ei võigi juhtuda. ja finantskorrektsioonid on just üks selline juhtum. suurte eelarvetega käivad aeg-ajalt kaasas probleemid ja vead. ja see võib ka siis viia finantskorrektsioonidele. suuniseid siin mainiti. Äh, liig on liig. jah, seda öeldi. suunised äh, kirjutatakse komisjoni poolt just liikmesriikide palvel liikmesriigid leiavad, et õiguslik raamistik jätab tühje kohti ja selleks, et vältida hiljem finantskorrektsioone, seega soovivad liikmesriigid ja makseasutused teada, mida komisjon arvab teatud sätetest, mis ei ole võib-olla piisavalt selgelt äh, sõnastatud. see on selline nõiaring ühest küljest meilt soovitakse suuniseid ja teisest küljest, kui me suuniseid jagame, siis nendest ei peeta kinni ja siis me peaksime ütlema, et need on ju kõigest suunised. me ei pea neist äh, kinni pidama finantskorrektsioonide mõttes. see on selline dilemma ja ma ei tea, kuidas, äh, millist vastust siin välja pakkuda, välja arvatud see, millest ma rääkisin ennist ja üks lahendus oleks lihtsustamine. mõtleme rakendusraamistikule ja mõtleme reeglitele, mida me rakendame. sest kui me siin suudame asjad teha, muuta vähem kompleksseks, siis auditid samuti muutuvad lihtsamaks. härra Pereira mainis rohestamist, mis on liiga teoreetiline, liiga kompleksne ja seda, see otsustati kaks-kolm aastat tagasi ja me oleme seda rakendanud vist nüüd ühe või nüüd juba teist korda aastal kaks tuhat kuusteist. Äh, volinik äh, tegi ettepaneku, juba täiendavaid ettepanekuid rohestamise osas ja neid arutatakse muidugi avalikkuses ning samamoodi kontrollikojas. siin on töö just alanud ja eh, selle kohta koostatakse ka eraldi raport. ja küsimus on, et kas eh, see praegune süsteem peaks sellisena jätkuma või tuleks see täiesti ümber muuta. paindlikkus on oluline, kuid kõik, kes soovivad paindlikkust, peaks selgemalt ütlema, mida nad täpselt eh, soovivad. härra Pereira rääkis kaitstud päritolunimesid ja geograafilisi tähiseid et selles osas ei ole asjad piisavalt paindlikud. Portugalil on õnnestunud kakssada sellist nimetust endale saada. siis ei olegi see vist nii raske. tegemist on intellektuaalse omandiõigustega tegelikult ja nad peavad olema selges raamistikus ja võib-olla ka pisut jäigalt määratletud selleks, et neid oleks võimalik ellu rakendada ja et neid, et ei saaks kuritarvitada nende poolt, kes eh, eeskirjadest eh, kinni ei pea. ja võib-olla viimane märkus lihtsustamise kohta ja kui ma selle üle järele mõtlesin, siis jõudsin järeldusele, et äh, see, see suur muudatus, mis on aset leidnud ühises põllumajanduspoliitikas ja mis tõi endaga kaasa kõik need äh, kaebused keerukuse osas, toimus üheksakümne tei-, üheksakümne teisel aastal, kui Euroopa Liit otsustus turupoliitikatest loobuda ja hakata toetama sissetulekuid. ja kaks tuhat kolm reform ja teised muudatused on siis selle toet-, sissetulekute toetuste süsteemi ellu rakendada, kuid enne üheksakümne teist aastat ei tegelenud põllumehed sellega eriti palju. Nad tõid oma tooted äh, ladudesse, äh, tooted, tootele kasutati subsideeritud hinda, need müüdi maha, need eksporditi, kuid alates üheksakümne teisest aastat sai põllumeestest äh, terviklik osa süsteemis ja mida see tähendab, see tähendab seda, et nüüd me teostame makseid kaheksale miljonile põllumehele esimesest sambast ja teisele kahele ja poolele miljonile teisest sambast ja, ja viis protsenti kohapealset kontrolli tähendab seda, et me peame üks miljon kontrolli läbi viima igal aastal Euroopa Liidus. Need arvud näitavad, kuhu suunas tuleb liikuda mida me siin ka ennist kuulsime ja mida ma ise ütlesin, me peame väga keerukatest äh, abikõlbulikkuse kriteeriumitest äh, eemale astuma ja liikuma tulemuste põhinevate kriteeriumite suunas. ja ma ei ole sugugi optimismita selles osas, ma ütleksin seda süsteemi tuleks kujundada välja selliselt, et me, et me ei, ei jõuaks sama probleemini tulemuste osas, mis meil praegu on tingimuste täitmise osas, kui meil on tulemustele keskenduvad eesmärgid, siis me, siis saab neid saavutada ainult siis, kui meil on väga keerukas tulemuste hindamise raamistik. nüüd me ei hakka seda üksikasjalikumalt muidugi siin arutama aga ärgem seda unustagem, sest nüüd see on mingisugune võlusõna, performance, tulemuslikkus ja eesmärgid ja seepärast ootame, ma arvan, ootame pisut, enne kui me hakkame abisaajate tasandil sellega tegelema, sest, sest nende jaoks muutub elu päris keeruliseks. ma võin teile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 süsteemis on piisavalt raha meie eesmärkide täitmiseks ning see, see unistus loomulikult ei täitu, sest meil on järjest rohkem, meil on järjest vähem raha. nüüd ma tahaksin uuesti sõna härra Lazarule. sest äh, Kontrollikoda mängib siin väga olulist rolli, äh, kontrollib ka seda, äh, mida komisjon teeb tahaksime ka teada, mida Kontrollikoja sees sellest maagilisest äh, kahest protsendist räägitakse, kas audiitorite hulgas toimub ka arutelu selle kohta, kas süsteemi tuleks muuta või äh, kõlbab praegune süsteem ka? härra Lasaru. Thank you, madam chair. aitäh nagu komisjon ära märkis, siis põllumajanduse esimeses sambas on veamäär paranenud. teha on veel nii mõndagi oleme ära märkinud, et panus üldisesse veamäära mis puudutab äh, valesti äh, esitatud äh, deklaratsioone talunike poolt, siis see osakaal on enam-vähem sama võrreldes kahe tuhande neljateistkümnenda aastaga viieteistkümnendat. aga märgime ka ära, et paranenud on LPIS süsteem ollakse valvsamad, liikmesriikide ametid teostavad paremat järelevalvet. ning on võimalus otsetoetuste puhul veamäära veelgi vähendada. Te küsisite, mida meie kavatseme kontrollikojas, et, et võtta. nagu ma juba mainisin, siis me toetame seda üh-, ühe audiitori lähenemist. ja me kaalume võimalusi, kuidas õhutada liikmesriikide ameteid ja komisjoni edastama täpsemat äh, reeglite täitmise alast statistikat, et me saaksime äh, äh, paremini hinnata nende järelevalveametite tööd ning äh, oma arvamusi ka tõhusamalt koostada. aga see on pikema perspektiivi eesmärk. loodetavasti läbi oma töö õhutame me liikmesriike ja komisjoni ka usaldusväärsemaid andmeid ja tihti edastama. suur tänu, härra Schmidt. Teie ettekanne meeldis meile ka väga, see eriti, kus te need kolm osa olite täiesti äh, läbi tõmmanud. selline lahe, äh, lahendus võiks tõesti ka meie eesmärkidele kasuks tulla see suurendab meie eelarvet öö, mujal. aga praegusel hetkel tundub, et kõige rohkem saavad kasu need, kelle tulemused ei ole kõige paremad. kuidas me maksumaksjatena saame tagada, et me öö, saame raha võimalikult tõhusalt ära kasutada? Äh, Baden-Württembergist äh, esitasite te andmeid samuti, aga vahest te saaksite meile tutvustada, kui palju selline süsteemi muutus maksma läheb? Äh, meil on vaja ju ka, ka sellist hirmutamise efekti. me peaksime looma sellise süsteemi ju, mida siin ennem kirjeldati, et see oleks võimalikult tõus. suur tänu, proua esinaine, teen väga lühidalt. ma ei ole siin esimest korda, me oleme sellistel aruteludel varemgi osalenud. kontrollikoda juba rõhutas seda ühise audiitori põhimõtet ja selle tähtsust meil on Euroopas suur väljakutse me soovime läbi Euroopa aidata just rohkem ju liikmesriike. mina ei hakka kunagi ütlema, et Brüssel on süüdi selles bürokraatias, ei, liikmesriigid ja regioonid äh, sageli vastutavad selle eest Äh, Brüsselis küll kehtestatakse reeglid, aga liikmesriikides ja regioonides tegelikult äh, viiakse nad ellu ja koos nendega peame me just mõtlema, kuidas süsteemi lihtsustada. tooksin äh, näite hoopis teisest valdkonnast. Saksamaal kontrollitakse väga tõhusalt äh, suurte veoautode äh, reeglitele vastavust, see, see on oluline ka elude päästmises ning kogu see süsteem on väga keeruline. Äh, ning Euroopa peab seda sertifitseerimissüsteemi kontrollima, mis liikmesriikides äh, toimib, et vast-, äh, vastataks ka Euroopa tasandi reeglitele, see on ju selge. aga äh, kui on näha, et süsteem toimib, siis võiks selle lasta edasi toimida, selle asemel, et seda kogu aeg üle kontrollida ja sertifitseerida. kui süsteem ei toim-, ei, siis öö, äh, tuleb öö, äh, äh, seda edasi jälgida ja kontrollida, aga mis puudutab seda kontrollisüsteemi lihtsustamist, siis see, siin Äh, tuleb äh, võimaldada just regioonidel eelkõige läbi viia see süsteemi lihtsustamine. veel üks asi, mis on minu jaoks väga oluline. Äh, see haldussüsteemi lihtsustamine seda tuleb, äh, äh, siin tuleb erinevaid sektoreid äh, eristada, näiteks põllumajandus- või keskkonnasektorit. meil on lihtsam leida konsensus. kui me suudame välja töötada lihtsasti elu rakendatava süsteemi ning siis hiljem saame me otsustada, kuidas veel erinevaid valdkondi silmas pidades seda täpsustada näiteks maaelu arengu, keskkonnakaitse või põllumajanduse puhul. ma mõistan, et mõned liikmesriigid tunnevad muret ning ma mõistan väga hästi, miks Euroopa Liit tunneb muret täpse äh, auditi üle, sest me peame ju täpselt kontrollima, kuidas me oma raha kasutame. suur tänu! te vast öö, mäletate, et mina olin eelmise reformi öö, raportöör ning selle lükkasid tagasi just liikmesriigid, aga nüüd on meil võimalus uuesti seda reformi läbi viia ja me toome uuesti sisse selle muudatusettepaneku ning selle kohta oleme me rääkinud ka juba liikmesriikidega. minu arvates on väga hea, et, et me lõpuks nüüd hakkame probleeme lahendama seal, kus nad esinevad. seetõttu suur tänu teile nende märkuste eest. nüüd teine äh, arutelu, use it or lose it äh, mõttetuse lõpetamine. selle teema kohta on ka mitmeid häid mõtteid härra Lasaru äh, kontrollikojast, teil on esimesena sõna aitäh, proua eesistuja. jah, see tulemuslikkus on tõesti väga tähtis teema. kahe tuhande seitsmendast äh, kolmeteistkümnenda aastani kestnud rahastamisprogramm, äh, programmi ajal keskenduti just raha ärakulutamisele, mitte tulemuslikkusele äh, keskenduti sellele, et tuleks olemasolev raha ära äh, äh, kulutada, siis sellele, et reegleid tuleb täita ning alles viimasena selle raha kulutamise tulemuslikkusele. see on põhimõtteline viga suuremas osas Euroopa Liidu eelarvest, see oli meie järeldus meie auditis ka kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. komisjon, eriti asepresident Georgieva, on alustanud kampaaniat, et muuta mentaliteeti nii, et eelarve keskenduks tulemuslikkusele, meile see sobib. vastuvõtuvõime, suutlikkus ära kasutada olemasolevad rahad on endiselt oluline osa Euroopa raha, äh, eelarvepoliitikast kahe tuhande üheksandal aastal rõhutas ka meie peadirektor öö, seda, et kutsuti kokku öö, rakkerühm öö, raha vastuvõtusuutlikkuse parandamiseks. see vastuvõtusuutlikkuse tase liikmesriikides on väga erinev. mõnes liikmesriigis on see raha, mis on ära Äh, äh, on, on kulutatav raha väike osa äh, avaliku sektori kuludest, teisel pool on see vastupidi. teatud liikmesriikides on just seetõttu probleeme rahade hea ärakasutamisega. olemasoleva raha ära kasutamise võimekus on väga tähtis kriteerium projektide valimi-, väljavalimisel ning seda tendentsi tõime me välja ka oma analüüsis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. meie see raport tõi välja väga nõrgad valikukriteeriumid ettevõtlusinkubaatorite ettevõtete valiku jaoks ning see mõjutas negatiivselt kogu programmi toimimist. inkubaatorite valiku puhul ei võetud arvesse mitmeid elemente, mis on inkubatsiooni vahe, valdkonnas väga olulised, näiteks teenuste olemasolu ning äh, rahaline jätkusuutlikkus. meie raportis, mis puudutas äh, kalandusfondi ning vesiviljeluse toetust, äh, siis äh, selgus, et mitmed projektid olid väga halvasti välja valitud, mõned projektid näiteks olid juba lõpule viidud, kui neile lõpuks raha eraldati. ühes riigis see rahastati projekte taotluse esitamise järjekorras Äh, kvaliteeti ei võetud arvesse, hiljem äh, esitatud taotlusid äh, lükati tagasi, sest raha oli juba otsas. vilets projektide valikusüsteem, seda rõhutasime me ka meie raportis lennujaamade infrastruktuuri kohta. ainult poolte läbivaadatud projektide puhul toimis, olid projektid kasumlikud teine pool te, äh, projekte olid sellised, äh, kus lennujaamad võidakse sulgeda, ilma et ta, kui avalik sektor neid ei toetaks. see tähendab, et äh, Euroopa avaliku sektori investeeringud ei ole kulutõhusad. Äh, sama leidsime me ka sadamate raportis kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. leidsime, et komisjoni ja liikmesriikide statistika ei anna piisavalt infot äh, selle kohta, et äh, selleks, et äh, suutlikkust paremini planeerida. seetõttu oli meie, on, on meie sadamate infrastruktuur ebaefektiivne, mitte jätkusuutlik ning see umbes nelisada miljonit eurot võib minna raisku. sageli ei toetanud sadamad nende taga olevaid alasid ja investeeringud seetõttu ei toiminud hästi. selle tagajärg on see, et Euroopa Liidu raha kulutamine ühte elementi võib tuua kaasa vajaduse investeerida mujale, et samuti, et need projektid läbi ei kukuks me soovitasime, et tuleb paremini keskenduda tulemuslikkusele, et projektidest saaks meie kodanikud tõesti kasu. liikmesriigid peavad öö, oma projektidesse kaasama kriteeriumid, millega mõõdetakse öö, eesmärkide saavutamise tulemuslikkust. samuti peavad olema süsteemid, millega jälgitakse programmide edusamme kõikidel tasanditel. ning nendel ühtsetel tulemusmõõdikutel peaks Euroopa Liidu rahade eraldamine üldiselt põhinema. Euroopa Liidu raha ei ole tasuta raha, Euroopa Liidu projektide jaoks kulub väga su-, suuri summasid liikmesriikide ja regioonide valitsused ja parlamendid on juhtrollis, kui me räägime äh, nendepoolsest lisarahastamisest ning kokkuvõtteks, kui me räägime tulemuslikkusest, siis tegutsema peavad mõlemad, äh, nii liikmesriigid kui komisjon. ja, aitäh, järgmisena Nicolas Martin, äh, Regi peadirektoraadist. härra Martin, tere tulemast, teil on sõna. Thank you very much, madam chair suur tänu, proua juhataja. tere päevast kõigile ja suur tänu teile selle võimaluse eest sellel väga olulisel kohtumisel osaleda, kus lahatakse nii olulist teemat. mulle meeldib selle sessiooni provokatiivne pealkiri, sest et peaks meid kõiki mõtlema panema ja mõtlema me, mõtlema me just peaksimegi selleks, et Euroopa Liidu eelarvet võimalikult hästi kasutada. samuti kajastab see tegelikult ka seda, mida me oleme juba teinud äh, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend äh, finantsraamistikus komisjoni ettepanekus, nimelt äh, koostöös nõukogu ja parlamendiga on paika pandud raamistik aastaks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja see raamistik on radikaalti rad,, radikaalselt uus, Euroopa investeerimisfondid on suunatud selleks, et on ju suunatud just tulemuslikkusele ja me näeme, et soovitakse eemalduda eh, makse vastu, toetuste vastuvõtuvõimest ja keskendutakse just tulemuste hindamisele, aga vaat-, me peame seda vaatama ka kontekstis. selleks, et tulemusi saada, tuleb eh, toetus ära kulutada, need ei ole teineteist välistavad alternatiivid ning eh, me oleme näinud, et kui me ei sea stiimuleid eh, ajakohaseks raha kulutamiseks, siis eh, me riskime viivitustega. ja muidugi tasub meelde tuletada ka seda, et süsteemid, need praegused süsteemid, reformid tulenevad sellest, kus äh, kus suurenesid üha kasutamata kulukohustused ja tekkis vajadus stiimulite järele, mis suurendaksid toetuste kasutamist liikmesriikides. seega, kui me ei võta arvesse seda, et me peaksime eemalduma, mitte eemalduma stiimulitest, vaid kasutama neid stiimuleid ära selleks, et tagada raha ajakoha, kiiret kasutamist ning samuti ka seda, et kui raha kulutatakse, siis seda tehakse mõistlikult niisiis äh, kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist äh, raam-, periood, kus neid uusi mehhanisme veel ei olnud, aga me ei saanud eirata tu-, tulemuste küsimust, äh, läbi viidi liikmesriikides hindamised ja ka meie oleme teinud ekspost hindamise, laialdase hindamise ning järgmisel slaidil te seda näetegi, meil on siin kaks elementi Äh, hindasime makromajanduslikku mudelit, et näha, mis äh, toetustest, milline kasu toetusest tuleb ja siin me näeme, et, äh, et üks euro, mis kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist kulutati, selle, sellelt teeniti üle kahe ja poole korra tagasi. mudel on see, aga seda toetab samuti ka see, kui me hindame äh, Äh, valdkonniti äh, tulemuslikkust ja seda te näete järgmisel äh, slaidil, see on nimekiri, ma ei võta neid üksipulgi läbi, aga me oleme läbi viinud mitmeid hindamisi, on loodud miljon uut tele, töökohta, maanteid ja nii edasi, me oleme saavutanud väga palju, me oleme arvesse võtnud seda, mis on toimunud ja äh, me näeme, et äh, toetused on kaasa toonud väga suured äh, saavutused. aga räägime nüüd kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend raamistikust, et siin meil on väljakutse, me peame näitama, mida me oleme äh, nüüd juba saavutanud. ehk siis järgmisel slaidil te näete nelja uut elementi, mis peaksid koos looma uue mehhanismi selleks, et tulemusi suurendada. esimene on keskendumine tulemustele mitmed äh, sätted äh, määrustes äh, peaksid tagama, et kui liikmesriigid otsustavad, kuidas toetust jagada, siis tehakse seda muidugi komisjoniga koostöös ja seda tehakse viisil, mis aitab tuvastada, milliseid tulemusi me toetuste jagamisel soovime tegelikult näha, sellest ma räägin kohe pikemalt ka ja iga programmi jaoks on meil tulemusraamistik just sellepärast loodud, et meil oleks mehhanism äh, saavutuste mõõtmiseks, me oleme välja töötanud näitajad, mis äh, vastavad, millel on ka vastav ajakava ning oleme välja töötanud tagajärjed Äh, mis kaasnevad sellega, kui hindamise läbiviimisel ei ole ette nähtud äh, saavutatud aastal kaks tuhat üheksateist ja oluline on öelda ka seda, et äh, seda tehakse operatiivselt, mitte part-, partnerluslepete tasandil ja seda tuleb teha just operatiivsel tasandil, sest just sellel tasandil võetakse vastu otsuseid ja sellel tasandil saab paika panna ka konkreetsed objektiivid, konkreetsed eesmärgid ja konkreetsed eesmärgid peavad olema, kui me soovime nendel, et nendega kaasneksid äh, kindlad näitajad. samuti oleme me tugevdanud äh, liikmesriikide kohustusi, järelevalvekohustusi, selleks et oleks tõendid äh, otsuste õigu-, õigsuse kohta ning samuti meil on eksante tingimused olemas selleks, et äh, tagada see, et olemas on kriteeriumid äh, toetuste jagamiseks vastavalt raamistikule. Äh, muidugi on selleks vaja ka konkreetseid määrusi ja üle võetud direktiive, aga paika tuleb panna ka õiged strateegiad, kui me soovime haridusele kulutada, siis tuleb näiteks luua haridusstrateegia, samuti ka teadusstrateegia, seal peaks olema nutika spetsialiseerumise strateegia näiteks. sellega saame me tagada, et äh, toetusi ei jagataks äh, otsusepõhiselt, juhtumipõhiselt, vaid vastavalt strateegiale ja me saame ära näidata ka äh, selle toetuste jagamise otsuse õigsuse ja järgmisel slaidil te näete üksi, üksikasjalikumalt põhilist elementi meie uues süsteemis me püüame luua sellise otsuste langetamise raamistiku, kus võetakse arvesse seda, et eh, just sellest tuleks lähtuda, kui me soovime saavit-, saavutada et, ettemääratud tulemusi. liikmesriigid peavad määratlema eesmärgid Äh, tuvastama näitajad, vastavalt millele me näeme, kas tulemused saavutati või mitte, ning siis tuleb vaadata, kuidas ja mida toetada, et eesmärgid saavutada. ning järgmisel slaidil oleme väga lihtsalt ka selgitanud seda, nimelt liikmesriigid on pidanud esitama endile kolm küsimust ja komisjon on just seda kontrollinud. esiteks, mida tuleb investeeringute kaudu muuta, kuidas seda muutust saab mõõta, ja milliste tegevuste abil saame me muudatuste elluviimisele kaasa aidata. ehk siis äh, väga lihtne viis, kuidas tulemus, tulemuse põhimõtet äh, mõistetavana üle võtta ja ka praktikas rakendada. ning äh, tulemusraamistik, nagu ma juba ütlesin, tänu sellele me saame jälgida tulemusi, võtame võtmenäitajad, sisestame need raamistikku ja seome need stiimulitega, ühest küljest, aga teisest küljest ka võimalike sanktsioonidega ehk siis toetuste vähenemisega, juhul kui eesmärke ei saavutata progra-, perioodi lõpus. sellega ma muidugi ei taha öelda, et me rikkumised unustaksime, need on äh, ka siiamaa-, ka edaspidi olulised ja meil on vaja tugevamat raamistikku selleks, et kontrollida, äh, kas äh, toetusperioodi jooksul on toime pandud rikkumisi ning muidugi me saame ka kontrollida, kuidas see eesseisvatel kuudel ja aastatel toimima hakkab. seega lõpetuseks me ei pea valima eh, kahe süsteemi vahel, meil on olemas süsteem, eh, eeskirjad mida kasutatakse, liikmesriik võib kaotada toetussummasid, kui to toetust ära ei ka kasutata, aga samas tuleb näidata, et toetused on vajalikud ja on äh, mõistlikul määral ära kasutatud aja, ajakohaselt. aga teine, äh, teised näitajad on äh, seotud tulemustega, meil on piitsa ja prääniku meetod, präänikud nendele riikidele, kes suudavad äh, Äh, eesmärgid saavutada, aga piitsa, piitsa meetmed ka nendele riikidele, kes äh, näitajaid ei suuda piis-, täita ja eesmärke saavutada ähm, rahastusperioodi lõpuks. ja ma arvan, et me oleme nüüd saavutanud selle, et oleme leidnud äh, Euroopa Parlamendis tugevat toetust uuele raamistikule mis äh, näitab äh, seda nihet, mis äh, meil on juba toimunud ja liikmesriikides me oleme samuti seda nihet juba näinud. aitäh! ja, wir danken Ihnen und ich möchte das Wort einem suur tänu! nüüd saab sõna meie vana sõber härra Van Rompuy, kindlasti tun-, kõlab see nimi teile tuttavalt äh,, Belgia esindajate koja eelarve- ja rahanduskomisjoni esimees on ta nüüd. võib-olla saaksite meile rääkida mõne sõnaga Valloonia äh, olukorrast. Äh, muidugi peaksite põhjalikumalt selgitama äh, ka teisi olulisi küsimusi, aitäh! Ah ja. Dank u, mevrouw de voorzitter. Ik ben um, Belgisch uh, voorzitter. Suur tänu, proua esinaine. ma olen föderaalse parlamendi liige, seega ma räägin Belgia parlamendi nimel. ja ma tänan teid kutse eest äh, ma olen rahandus- ja eelarvekomisjoni esimees. tal on oluline roll eelarve kontrollis ja hindamises. eelmisel nädalal esitasime eelarve projekti ja loodetavasti äh, see ko saab komisjoni kinnituse. eelarve komisjon seab eesmärgiks saavutada eelarve tasakaal aastaks kaks tuhat kaheksateist ja loodet-, loodetavasti pigem, et me ei satu ülemäärase defitsiidi menetluse osas äh, rikkumismenetluse osalisteks. ehk siis päris keeruline on olla samal lainepikkusel e-, euroalas, mis puudutab ähm, eelarvepoliitikat. eelarve tasakaalu säilitamine ja kolme protsendi nõudest kinnipidamine puudujäägi osas on keeruline. ja ma arvan, et pikemas perspektiivis me peame silmas pidama just tasakaalu nõuet selleks, et äh, vältida riik, liikmesriikide võlgade probleemi. üks äh, tänastest probleemidest on see, et äh, ühest küljest me räägime kontrollist liikmesriikide eelarve üle, kuid samas me teostame kontrolli Euroopa Liidu eelarve üle. Euroopa Liidul on eelarve, mille eest ta vastutab ja komisjon on see, kes peab tagama eelarve täitmise selliselt, et see oleks tõhus ja tulemuslik. eelarvet saab hinnata ainult tema täitmise läbi aastal. aastal kaks tuhat kaheksateist võib-olla selleks ajaks võib-olla ei ole lõppenud majanduskriis. kui par- ja parlament peab teostama oma kontrollifunktsiooni, peab vastutama maksumaksja ees, võitlema pettuste vastu. seega on vajalik nulltolerants kontrollikoda näitab meile teed veamäärad viitavad eelarve summadele, mis on kadunud võib-olla või võib-olla raisatud, kun-, see näitab seda, et eelarved ei ole nõuetekohaselt täidetud. kui ähm, vaatame, millised on veamäärad, mis püsivad näiteks ühtekuuluvuspoliitika vallas, regionaalpoliitika vallas, põllumajanduspoliitika vallas äh, oleme me üle viieprotsendilise määra juures. kümme aastat tagasi oli määr kümme protsenti. see näitab, et äh, on tehtud edusamme, kuid tuleb siiski tõdeda, et veamäär on endiselt kõrge, kui ta on üle viie protsendi need, kes äh, teevad sissemakseid eelarvesse, peavad saama ka tagatised. tagatised äh, peavad kehtima ka esitatud arvandmete usaldusväärsuse osas. lõpptulemusena on teatud liikmesriikide puhul eelarve täitmine endiselt väga oluline keegi ei taha eba, ebakorrektset täitmist, see tekitab Euroopa vastasust, kui eelarveid ei täideta korrektselt, tundub, et liikmesriikide raha, maksumaksjate raha ei kulutata õigesti. sellises olukorras peab igaüks tegema omad järeldused. komisjon on lepingute valvur ja seega on tema see, kes esimesena vastutab ja peab, peab ka reageerima. on, peab olema võimalik äh, vahendeid tagasi saada, kuid tähtajad on mõnikord äh, murettekitavad. aastal kaks tuhat viisteist äh, struktuurivahendid aastateks kaks tuhat, kaks tuhat kuus ja nende osas on on vahendite tagasivõtmises olnud suuri hilinemisi ja see on väga halb. parlament on kahjuks alati andnud kinnitava otsuse vaatamata kõigest, vaatamata kõigest sellest, mis on toimunud Svanteri komisjonist alates. kohalikud ja riiklikud ametivõimud peavad tagama vahendite sihi, sihipärase kulutamise. kui kõik äh, märgid on juba pikka aega halvad, kui tähtajad on liiga pikad, kui liikmesriikide suutlikkusega on probleeme, kas siis ei ole probleem mitte sisuline? kas Euroopa Liidul ei ole mitte põhimõtteline probleem eelarve täitmisega? raha peab olema ühiste eesmärkide teenistuses, ei tohi olla olukorda, kus eelarvet ei täideta. aga me peaksime kindlasti loobuma põhimõttest use it or lose it. süsteem peab olema selline, mida kodanik saab usaldada. Euroopa kõnepruugis tehakse vahet pikaajalistel pikaajalisel mõjul ja lühiajalistel tulemustel. pädevuse föderaliseerumine ei tohi takistada head haldust, vastupidi. erinevate tasandite vahel jagunev pädevus tegelikult on oluline ja peab olema korraldatud selliselt, et oleks tagatud hea haldus sellised kohtumised nagu tänane, kus osalevad äh, rahvusparlamendid, Euroopa Parlamendi esindajad, on koht, kus samuti sekkuvad esinevad võimu tasa, sekkuvad erinevad võimutasandid. erinevad võimutasandid peavad ka par-, eelarve väljatöötamises osalema Euroop. Euroopa parlament ja nõukogu tegutsevad vastavalt komisjoni ettepanekutele. parlament teostab kontrolli. vajalik on piisav paindlikkus ning ka jagatud poliitiline nägemus. samuti tuleb esitada õiged küsimused igal aastal tuleb vastu võtta eelarve, eh, seitsmeaastase eelar-, eelarveraamistiku nõuetele vastavalt. ja seepärast ei tohi liiga klammerduda, liiga jäigalt teatud asjadesse. nägemus peab olema pikaajaline. samas ei tohi meil olla ka nõukogude tüüpi plaanimajandus seega paindlikkus on väga tähtis ka eelarvepoliitikas, proua esinaine. Need olid mõningad mõtted minu poolt ja tänan tähelepanu eest. aitäh! oleme teiega siin, teiega täiesti nõus. meil on nüüd sõnasoov Poolast, mul on väga hea meel, proua Volovits, et te siin öö, äh, kohal olete. tere tulemast, teil ongi sõna. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Jako przedstawiciel polskiego parlamentu, ale też jako poseł... Aitäh. Daamid ja härrad, mina esindan Poola parlamenti, Ida-Poolat, mida Euroopa Liidu eelarvest on palju toetatud, aga seal on veel palju ära teha me toetame seda, et Brüsselist tulevat raha võimalikult tõhusalt ära kasutatakse, aga oluline on silmas pidada ka asjaolu, et Euroopa Liidu raha jagamine peaks toimuma Euroopa kodanikule võimalikult lähedal. see kehtib eriti ÜPP kohta. Euroopa integratsiooni protsessis on seda põhimõtet mitmeid kordi tõestatud. see on seotud ka meie uute väljakutsetega, kus raha ei ole vaja mitte ainult kohaliku arengu jaoks, vaid ka keskkonnakaitseks, majandusarenguks ja nii edasi. reforme on küll vaja, aga me peame olema väga ettevaatlikud, et me ei kaotaks juba saavutatut läbi reformida. meie uued prioriteedid on kooskõlas Euroopa Liidu omadega, me peame seetõttu tagama, et neid ka korralikult rahastatakse, aitäh! Für... suur tänu selle sõnavõtu eest. kui keegi veel sõna soovib, siis täitke see sedel ära. ja meil on siin erinevad probleemid, põllumajandusrahastust me juba rääkisime Äh, seal on probleem eelkõige just äh, haldusstruktuuridega, regionaalfondides on asi samasugune. Äh, me näeme, et tulenevalt struktuurivigadest väga palju raha läheb siin kaduma ning sageli ei saa rahasid korrektselt kasutada seetõttu ole, juhtub sageli, et kui raha on mõne projekti jaoks vaja, siis seda ei ole. oleks väga huvitav teada, mida teie sellest arvate. ning meil on probleem ka selles, et perioodi lõpus hakkab raha nappima ning siis tekivad uued probleemid. võime näha, et väga paljud liikmesriigid soovivad raha lihtsalt ära kasutada, ilma et nad kontrolliks, kas projekt on abikõlbulik. me võime öö, siin sellest terve õhtu otsa rääkida, ma võin tuua öö, terve rea näiteid projektidest, mida ei oleks pidanud tegelikult rahastama, seetõttu on oluline, et Euroopa raha korrektselt kasutatakse ära just tööhõive tõstmiseks ning majanduse kasvuks eeltingimusi tuleb praegusest paremini ära täita, me peame tagama, äh, et sellel Euroopa rahal oleks oma lisaväärtus, mis, äh, mida on raske saavutada kohaliku taseme rahastamisel. meie jaoks ongi tähtis küsimus, milline on äh, meiepoolse rahastamise lisandväärtus ning seda tuleb järgmise finantsperspektiivi aruteludes eel, eriti tõsiselt arutada veel härra Martin, öelge paar sõna edasisest äh, rahastamisperioodist ning siis äh, paar sõna veel härra Lasaruult. ning härra Van Rompuy, ma paluksin ka teilt, et kui me näeme, et liikmesriikides äh, on väga tõsised Äh, haldussüsteemi probleemid Hispaania puhul, võiks sellest terve raamatu kirjutada, äh, mis, need tulenevad just äh, föderaalsest olukorrast, Saksamaa on ka föderaalne riik, huvitav oleks ka teada, millised probleemid sellega on Belgial. Belgias on punane latern olnud aastaid juba Brüsseli regioon Belgial oli endiselt probleeme tõukefondidega, käesoleva aasta alguseks olid paljud neist lahendatud, loodetavasti olukord jääb samasuguseks. härra Martin, nüüd palun, teil on sõna. Thank you again. suur tänu taas, proua juhataja. ehk mõne sõnaga kommenteeriksin arutelus tõusetunud küsimusi, nimelt veamäära küsimus, äh, seda mainisid mitmed kõnelejad ja see ei ole ka üllatus, me räägime ju sageli veamääradest siin komisjonis, kui me räägime just tõukefondidest ja ühtekuuluvuspoliitikast ja keegi mainis ka seda, et Euroopa Kontrollikoda oma aasta aruandes kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist perioodi jaoks nägi, et et eh, kontrollikoja veamäär on umbes viie-kuue protsendi juures. aga me peaksime seda nägema õiges kontekstis ja konteksti me näeme iga-aastaste, eh, me näeme Kontrollikoja aastaaruandest ja ka meie peadirektori iga-aastastest aruannetest me näeme, et kui me jõuame äh, Äh, kontrolliahela lõppu, siis see arv muutub sellel hetkel, kui meie saame määratleda riiklike eelarvekontrolli asutuste töö põhjal, äh, on veamääraks muutunud, äh, veamääraks saanud juba umbes kolm protsenti. samuti tuleb korrektsioonimenetlusi arvesse võtta ja seda on sätestatud ka, selle jaoks on sätestatud ka täpne metodoloogia ning võimalik, et ja selle tulemusel on võimalik, et äh, lõplik veamäär jääb tegelikult alla kahe protsendi. seda näeme selgemalt muidugi siis, kui kahe tuhande kolmeteistkümnendad programmid lõpevad, kogu raamatupidamise arvestus on lõpule viidud ja me saame välja kujundada oma lõplikud seisukohad ja järeldused. ja ning mis on veel oluline, sellele ma juba viitasin lühidalt, äh, nimelt me oleme ellu viinud viinud põhimõttelisi muudatusi selles, kuidas me saaksime tagatisi vastavusküsimustes, eriti mis puudutab vastavust kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend perioodis ja ühte, ühtevus, ühtekuuluvuspoliitikast rääkides. tänu sellele on meil võimalik äh, paremini näha lõplikku veamäära, sest me vaatame ainult kaheteistkuulist perioodi äh, ning äh, saame, saamegi selgelt näha, milline veamäär selle perioodi kohta käib ning tänu sellele süsteemile arvame meie, et me saame näidata seda, et äh, see nihe, mida me oleme kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, äh, kui veamäär kahanes oluliselt, et me saame minna veel järgmi-, astuda veel järgmise etapi ja avalikkusele pakkuda kindlat teadmist, et neid fonde juhitakse hästi Äh, see oli siis üks element. samuti äh, haldusvõimekuse küsimus tõus-, tõusetus selleks, et äh, toetused tõhusalt ära kasutada, tuleb teha koostööd liikmesriikidega vastuvõtuvõime suurendamiseks ja selleks tuleb vaadata tingimusi, stiimuleid, aga ka tehnilisi süsteeme ning eh, teostust komisjoni poolelt ja toetada võib-olla seda ka teiste institutsioonide poolt ja see on suunatud just liikmesriikidele, nendele liikmesriikidele, kus eh, haldussüsteem on nõrgem ja kellel on vaja seda lisatuge selleks, et eh, paika panna näiteks nutikad spetsialiseerumisstrateegiad see on väga nõudlik ja väga, väga keeruline süsteem ja seepärast pakume sellele laialdast toetust, meil on katseprojektid teatud äh, piirkondades, selleks, et me saaksime äh, praktilisemalt aidata neid piirkondi, äh, nende piirkondade valitsusi, et nendes küsimustes edasi liikuda ja me töötame nende küsimustega igapäevaselt. mis puudutab äh, kulukohustusi, kui me vaatame aastast kaks tuhat seitse kuni praegu, äh, Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond ja äh, ka kaduma läinud toetuse, toetussummad ulatuvad umbes miljardi euroni need summad on üsna piiratud, lõplik arvestus muidugi, äh, selle me teeme programmi perioodi lõpus, järgmise aasta märtsis, mõned programmid alles lõpevad, aga hinnanguliselt on ainult kaks või kolm liikmesriiki, mis võivad äh, tulevastest toetussummadest ilma jääda. me näeme, et äh, see süsteem on suurendanud vastuvõtuvõimet, me oleme suutnud aidata liikmesriike äh, toetuste, võimalike toetuste ärakasutamisel, aga muidugi samal ajal oleme suutnud äh, Äh, tagada vastavuse eeskirjadele ja tingimustele äh, ning saavutanud soovitud eesmärgid. üks stiimul muidugi on ka läbipaistvus ning mitte ainult komisjon ei pea teostama seiret selle üle, kas toetused on hästi kulutatud, aga tegelikult peaks olema võimalik ka see, et seda saab teha kohalikul, riiklikul, piirkondlikul tasandil vast-, läbi vastavate valitud äh, kodade ja sellepärast perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend oleme me püüdnud tagada suurema läbipaistvuse ja seda me näeme eriti meie avatud andmete platvormi kaudu. igaüks, iga Euroopa kodanik saab minna meie veebilehele ja näha, kus liikmesriigis, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, milliseid toetusi soovitakse kasutada ja milliseid eesmärke sellega soovitakse saavutada. siis saab, saavad need inimesed jälgida, kuidas toetusi tegelikult kasutatakse ja mida tegelikult äh, nende toetustega siis saavutatakse. niipea, kuni me, kui meie saame liikmesriikidelt äh, vastava teabe aastaaruannete näol, äh, tehakse see informatsioon kodanikele saadavaks, nähtavaks ja ligipääsetavaks. ja see ongi üks kõige olulisemaid stiimuleid selles, kuidas me saame rohkem tulemustele keskenduda seoses toetussummadega. ning kui me vaatame tulevikku, siis äh, on selge, et praegu on va veel vara komisjonis rääkida sellest, äh, mis saab pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. muidugi selge on see, ja me oleme näinud seda eelarve aruteludest, et keskendutakse tulemustega seotud algatustele ja see kajastub ka komisjoni teatisest eh, vahe, vahearuannete kohta. nimelt soovitakse ära kasutada seda, mida perioodis kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend tulem-, tulemuslikkuse nimel on juba ära tehtud ning kasutada neid tõendeid, mida me oleme äh, Äh, praeguste programmide rakendamisel saanud, selle abil tuvastatakse, mis programmid on toiminud ja mis, mis programme tuleks veel tugevdada, aga muidugi, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat, siis me näeme, et äh, tingimused, mis on paika pandud, on hea vahend ja see on toonud häid e eesmärke, võib-olla saame veel täpsustada ja arendada neid vahendeid. lihtsustamine on muidugi kriitilise tähtsusega küsimus muidugi me oleme saavutanud äh, juba osad eesmärgid, äh, nähakse seda äh, nä-, nähakse toetustele juurdepääsu ikka veel pi-, liiga keerulisena ja liikmesriikidel on keeruline ühiselt neid toetusi hallata. muidugi ettepanekud vahe hindamiseks, nendega soovitakse praeguses raamid, raamistikus võimalikult palju äh, seda olukorda parandada, aga meil on vaja veel mingit tõuget selleks, et äh, astuda suuremaid samme. räägiti ka paindlikkusest, ka paindlikkus on selline teema, mis äh, kindlasti, mida kindlasti arvesse võetakse, kui me räägime äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta järgsest perioodist ja samuti majandusjuhtimisega selge seos jääb alles ja see on seotud ka sellega, mida tänased kõnelejad on juba öelnud. ehk siis neid teemasid võetakse arvesse, kui me räägime tööst järgmiste, mis mida tehakse järgmistel kuudel ja mis viib komisjoni ettepanekuteni äh, järgmise aasta lõpus ning mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat, siis me ka muidugi seal on äh, tulemikus, tulemuslikkuse näitajatest tulevikus juttu, juunikuus on meil nimelt äh, foorum, kus me saame pidada arutelu põhiküsimuste üle ja muidugi ka aruanne, mis avaldatakse järgmise aasta teises pooles, aitäh! aitäh, raportöör soovis veel kord sõna, Joachim. aitäh, proua esineja. nüüd, kus meil on siin kohal liikmesriikide parlamentide ja regioonide parlamentide kolleegid, siis ma ei kuulnud, et keegi oleks öelnud, et tõukefondid ja põllumajandusfondid ei ole olulised äh, regioonidele. siit aga tekitab, tekib mul küsimus, miks ei tunta muret nende fondide haldamise üle. meil praegu on käimas rahastamisperiood kahe tuhande neljandast aastast, aga kahe tuhande viieteistkümnendal aastal lõppes eelmise rahastamisperioodi rahade kasutamine ning kasutamata jäi üle kahesaja kolmekümne miljardi. endiselt eh, on need rahad kasutamata. Eh, see ning seda seetõttu, et eh, liikmesriigid ja regioonid ei suutnud seda teha. sama probleem on meil ka uue rahastamisperioodi juures. me peame kõigepealt ütlema et, et kakskümmend protsenti üks viien-, viiendik äh, liikmesriikidest ei ole suutnud esitada öö, äh, omapoolseid projekte ning seetõttu äh, ei ole saanud programmid korrektselt tööle hakata, alles nüüd öö, ollakse selleni enam-vähem jõutud, aga öö, kolm aastat on rahastamisperioodist juba möödas. Martin, härra Martin juba selgitas, et tuhande kahe tuhande kaheksateistkümnendal ja üheksateistkümnendal aastal peaks hakkama juba see hindamisprotsess äh, selleks, et saaks ära kasutada ka reservis, reservi kantud rahasid. ma ütlen seda ainult seetõttu, et äh, tuleb rõhutada seda, millised ohud sellise lähenemisega kaasnevad. me peame palju rohkem survet avaldama Äh, selleks, et raamtingimused oleks täidetud, et projektid tõesti ellu rakendataks äh, ja et need projektid oleks ka mõtestatud. ma võin teile kinnitada, et Euroopa eelarve äh, on niivõrd pinges, meil ei ole mingisuguseid lisarahasid kuskilt võtta sest, sest kaheksakümmend protsenti rahadest läheb tõukefondidesse või põllumajandusfondidesse seetõttu on küsimus, kas me äh, praegust struktuuri soovime jätkata äh, või suudame seda äh, jätkata, kas me oleme üldse olukorras, et seda teha? meil on vaja jõuda siin konsensusele erinevate tasandite vahel, nende vahel, kes tulenevad, tulevad sellest tasandist, kus projekte ellu rakendatakse ning nende vahel, kes eesmärke püstitavad, ehk siis Euroopa tasandi vahel. see tähendab Euroopa Parlamenti. kui me leiame, et olukord on vaja muuta, siis me peame omavahel rohkem suhtlema, et me, et meil kolme-nelja järgneva aasta jooksul ei tekiks samasuguseid probleeme nagu varem, ainult et oluliselt suuremas proportsioonis kahe tuhande seitsmeteistkümnendat eela-, aasta eelarvet mõjutavad äh, väga suurelt äh, viimaste aegade erakorralised arengud ning seetõttu äh, ei saa me rahastada olemasolevaid fonde. see hakkab mõjutama meie tulevikurahastust ning me peame nüüd mõtlema selle üle, kas me saame olukorda üheskoos muuta või mitte. aitäh! härra Van Rompuy järgmisena veel kord ning siis härra Lasaru. Ehm, nii selle arutelu kui ka siis järgmise arutelu kohta. Eh, Federal... aitäh. Belgia tõesti on föderaalriik, mille osadel on öö, eh, Valloonial, Flandrial ja Brüsselil on omad pädevused, see tabu me ju nägime et, äh, et heaks, äh, et heakskiitu ei, ei andnud äh, regioonid, kuigi heakskiidu pidid andma regioonid, mitte rahvusparlament. seega neil on omad õigused. kui ma öö, õigesti aru saan, siis Äh, Saksamaal on ikkagi kõige suurem pädevus Bundestagil, mitte äh, liidumaadel. Belgia, Belgia olukord selline ei ole, see kehtib ka tõukefondide kohta. Äh, nende üle otsustatakse regionaalsel tasandil ja neid juhitakse ka seal. Flaami valitsus otsustab ise selle kohta, Äh, kuidas majandust arendada ning töökohti luua. seetõttu on ähm, äh, erinevus Belgia regioonide vahel väga suur. Valloonia äh, näiteks on alla käimas, ähm, seal on suuri probleeme uute töökohtade loomisega, tehnoloogia, inno-, tehnoloogilise innovatsiooniga, probleeme on nii sotsiaaltööstus kui majanduspoliitikas sealne olukord on ülejäänud Belgiaga võrreldes palju kehvem. Valloonia on kõige vähem arenenud piirkond Belgias, kus on kõige suurem, suuremad struktuursed probleemid ja suurim tööpuudus. Flandres on olukord teistsugune. seal on väga oluline põllumajandus Äh, ka see on regionaalses pädevuses ja nemad siis otsustavad. ning Belgia föderaalne parlament ei saa siin sekkuda. Äh, seega regionaalsed äh, omavalitsused Belgias on väga tugevad, äh, see puudutab ka tõukefondide kasutamist. Äh. selle üle otsustavad regionaalsed parlamendid Belgias. ja seetõttu räägitakse ka palju sellest, kui tõhusalt näiteks tõukefonde jagatakse või kasutatakse kahjuks ei ole see alati kõige tõhusam, kõige mõtestatum, aga viimastel aastatel äh, on see muut-, olukord muutunud paremaks, keskendutud on rohkem tulemuslikkuse kriteeriumitele. aga nagu öeldud, siis Belgia riiklik parlament ei otsusta tõukefondide kasutamise üle siin on pädevus ainult regioonidel, mis moodust- äh,, moodustavad kokku siis Belgia. Nad on Belgia osad, aga neil on suur autonoomia. sageli on üsna tugevad ka äh, sõltumatu iseseisvusliikumised, separatistid on üsna tugevad. aga kui vaadata eelarvevajadusi ja sealseid summasid, siis äh, regioonides on need summad palju suuremad kui riiklikul tasandil. ning see kehtib ka eurovahendite kasutamise kohta. loodetavasti vastasin teie küsimusele. aitäh, õppisime päris palju seda võtame arvesse ka, kui me räägime sellest tõhususe teemast. suur tänu, nüüd härra Lasaru veel kord äh, selle teema kohta ning siis juhatage sisse ka järgmine teema, mis puudutab uut koostöömudelit Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel, palun. tänan, proua esinaine kõigepealt juhiksin ma teie tähelepanu ühele murettekitavale küsimusele. nimelt see, et ühtekuuluvusfondi vahendite kulutamine on alles nüüd alanud tegelikult praeguseks eelarveperioodiks. seega on olnud viivitusi liikmesriikides ja komisjon peaks seda asja uurima. aga me näeme, me näeme ka võimalusi, kuidas paremini kasutada audiitorite tööd ja kuidas liikuda üht, ühekordse audiitorkontrolli põhimõtte suunas. Äh, liikmesriigid on tutvunud äh, audiitoraruannetega, enne kui meie neid auditeerime. ja siis oleks juba võimalik rakendada korrektiivseid meetmeid. ja see vähendaks meie tööd. mis teeb muret, on vahe, finantsvahendite suurenev kasutamine sellisel viisil, kus raha ei kasutata ära ja see ei jõua abisaajateni. ja mis veelgi halvem, raha, mis kulutatakse läbi finantsinstrumentide, peaks olema piisavalt tõendeid, et see aitab kaasa investeeringutele, töökohtadele ja infrastruktuurile. sellised tulemused ei, ei, ei ole olnud kuigi suurepärased selles osas. ja nüüd läheksime edasi kolmanda teema juurde, millega me ka täna lõpetame. ja uurime, milline võiks olla uus mudel. kontrollikoda arvab, et äh, muudatused mitmeaastases finantsraamistikus võimaldavad meil äh, edasi liikuda, kuid äh, tuleb siiski läbi viia täiendavaid hinnanguid. järgmise aasta alguses tegeleme me küsimusega, kas koda, kas komisjon saab anda kinnituse kärbitud summade kohta ja teiseks tuleb rohkem keskenduda tulemustele ja mitte abikõlbulikkusele. see peaks peegenduma ka meie aastaaruandes. kontrollikoda rõhutab, et Euroopa Parlament ja rahvusparlamendid võivad anda oma osa äh, reeglite lihtsustamises ja usaldusväärsete andmete esitamises. kuidas seda saavutada? nagu ma esimese teema puhul selgitasin, meie arvamus on raamistikuks, läbipaistev kontroll on võimalik kogu protsessi vältel selge, selged õigusaktud ning juhu, juhuslik pisteline kontroll see ei tähenda, et kõik peavad kõiki usaldama. rahvusvahelised standardid tähendavad seda, et kõik täidavad oma töös samu standardeid. see iseloomustab audiitorite tööd samuti. täna on see heaks aluseks ka erinevate geograafiliste piirkondade puhul see võimaldab keskend- ja kõige olulisem on keskenduda just tulemustele. ja peab olema ühine arusaam, nagu ka proua Labajeva ütles aastal, Labajeva ütles äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta e-, eelarve heakskiidu otsuse puhul ühine arusaam on kõige olulisem selles osas, mis on head tulemused. aitäh. nüüd siis sissejuhatus kolmandasse osasse. Ah, see oligi see, aitäh. siis järgmine kõneleja, meie raportöör üle-eelmise aasta eelarve täitmise kinnitamise kohta proua Dla Pavjova, äh, palun, Martin. Uh, suur tänu, proua esinaine. kolleegid, rahvusparlamentide liikmed, kolleegid Kontrollikojast ja komisjonist, ma pea, pean vabandama, et ma ei, ma ei saanud algusest peale tänasel koosolekul osaleda. see oli väga, minu jaoks äärmiselt oluline selline kuulamine, kui lähetustöötajate direktiivi osas äh, nagu, nagu te teate, see on väga aktuaalne teema, kui seda ei oleks olnud selle arutelu, siis ma oleksin kindlasti olnud siin algusest peale. täna saite vahetada mõtteid finantsjuhtimise üle rahvusparlamentide liikmetega, Euroopa Kontrollikoja komisjoni esindajatega ja see peaks, selline peakski olema koostöö. finantsjuhtimine ei ole võib-olla kõige atraktiivsem teema, mille üle arutada, aga maksumaksjate raha eest hoolitsemine on kindlasti väga oluline eesmärk olukorras, kus meil on kõrge tööpuudus ja kus meil on puudu ressurssidest ja meie ees on suured väljakutsed. meie ülesandeks ei ole mitte ainult äh, Euroopa Liidu eelarve kaitse, kõige tähtsam on siiski poliitika ja ma rõhutaksin seda eriliselt sest äh, esimese, esim-, nagu esimese teemagi puhul, rääkides põllumajandusest, regionaalarengust, kõik on seotud poliitikaga. finantsjuhtimine on väga tähtis mõõde poliitikate juures, kuid ärgem unustagem, millised on eesmärgid nende poliitikate puhul, mis puudutab Euroopa ja selleks on äh, muuhulgas Euroopa Liidu elanike elustandard minu jaoks artikkel kolmsada seitseteist aluslepingus ütleb, et äh, eelarvet täidetakse koostöös liikmesriikidega, seepärast on meie kohustus teha koostööd usaldusväärne finantsjuhtimise osas. me peame tegema koostööd selleks, et Euroopa lisandväärtus jõuaks äh, kodanikeni, kaasa arvatud eelarve osas, et oleks vähem vea, väiksem veamäär. kontrollikoda on pidanud koost-, kordama aastaaruannetes seda, et paljudel juhtudel komisjon, siseriiklikud ametivõimud, sõltumatud audiitorid sageli omavad piisavalt infot selleks, et ennetada vigu või neid parandada enne kui kinnitatakse kulutused. seega ma keskenduksin neljale peamisele teemale, näiteks miks eelarve kontrolli komisjon kutsus siia rahvusparlamentide esindajad. meie ülesandeks on uurida, kuidas maksumaksjate raha kulutatakse ja teeme siis seda lähtudes kontrollikoja aastaaruandest. Euroopa Liidu eelarve on makse, maksetena, tema suurus on sada nelikümmend miljardit, see on keskmise suurusega eelarve, kui me võrdleme seda mõnede liikmesriikide eelarvetega. kuid ta on äärmiselt oluline äh, mõne, eriti nendele väikestele liikmesriikidele, kes sõltuvad Euroopa Liidu rahastamisest. komisjon, kes on täitmise eest vastutav, vastutab täitmise eest kuid, kuid kaheksakümmend protsenti vahenditest on ühise halduse objektiks liikmesriikidega. eriti puudutab see põllumajandust, regionaalpoliitikat ja tööhõivet. igal aastal Kontrollikoda äh, täheldab vigu ja rikkumisi eelarve täitmisel, eriti mis puudutab ühist põllumajanduspoliitikat, maaelu arengut, ühtekuuluvuspoliitikaid. Need rikkumised tulenevad sageli valest tõlgendamisest või äh, või kommunikatsioonihäiretest liikmesriikide ja Euroopa Liidu vahel tulevad äh, nõrgast juhtimisest ja ebapiisavatest kontrollisüsteemidest äh, liikmesriikidest ehk siis esimese tasandi kontrolli puudujääkidest. ka peadirektorite aastaaruannetes räägitakse nendest. kui liikmesriikides on probleeme, siis loomulikult tuleb nendest rääkida liikmesriikidega ning meie vestluspartnasteks, partneriteks on loomulikult rahvusparlamentide liikmed. seega on ka õige kõigi teiega siin mõtteid vahetada. eelmisel aastal, kui olin raportöör kahe tuhande, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve osas, siis meil ei olnud sellist kuulamist. me kutsusime valitsusasutusi, kuid nad isegi keeldusid osalemast. sel aastal Slovakkia eesistuja ütles viisakalt ära ja on väga kahju, et äh, valitsusasutused ei tunne piisavalt muret eelarve küsimuste pärast Euroopa Liidus. ma arvan, et liikmesriikidel on see vastutus. muidugi liikmesriigid otsustavad ise, kuidas oma vastutust täita eelarve täitmisel läbi avalduste, mille kohaselt on kõik tehingud korrektsed ja usaldusväärsed. kolm liikmesriiki iseäranis. ja, ja Euroopa Parlament tervitab asjaolu, et Taani, Holland ja Rootsi on otsustanud esitada need avaldused. väga tähtis on, et liikmesriigid võtavaksid poliitilise vastutuse selle kohta, kuidas nad kasutavad Euroopa Liidu vahendeid läbi avaliku dokumendi. teisalt finants, Euroopa Liidu finantsmäärus näeb ette, et liikmesriikide eelarvevahendeid kasutavatel asutustel tuleb esitada kinnitav avaldus. ma ootaksin teie avaldusi selle, selliste dekla-, nende deklaratsioonide osas ja mis oleks parlamentide roll. tahaksin kuulda ka teie arvamust auditeerimismehhanismide kohta, kuidas see on kontrollitud teie liikmesriikides? Euroopa Liidu, kuidas Euroopa Liidu tasandi audiitorid saaksid, saaksid äh, seda toetada? ja järgmine küsimus. mis sorti dialoogi me siis tahaksime näha rahvusparlamentidega siin eelarve kontrollikomisjonis? see dialoog peab tuginema koostööle ja heale tahtele loomulikult. mingit hierarhiat me siin näha ei taha. seepärast peab see tuginema korrektsele infovahetusele ja vastastikusele mõistmisele. parlament ei ole siin selleks, et kellelegi õppetunde jagada. me tahame kõigepealt aru saada, millised on probleemid, selleks et üldse hakata lahendusi otsima. kui kontrollikoda räägib rikkumistest ja poliitikates, siis sellele võib olla erinevaid põhjuseid ja selgitusi. ja me tahaksime üksteist ära kuulata selleks, et mõista, millised probleemid on riiklikel või regionaalsetel ametivõimudel Euroopa Liidu eelarve täitmisel. üks peamistest põhjustest on keerukus, äh, mis iseloomustab reegleid. me teame, et liikmesriigid on ise mõnikord keerukuse tekitajad, kui nad võtavad vastu rakenduse eeskirju, kuid ka Euroopa Parlamendil on oma vastutus Euroopa Liidu seadusandjana. seepärast on õige, õige ka järjest enam kaasata rahvusparlamente otsustusprotsessi Euroopa Liidus. igal aastal toimub eelarve täitmisele heakskiidu andmine. ma ei tea, teie olete muidugi eksperdid eelarve osas, aga ma ei tea, kui paljud rahvusparlamentide liikmed, mida, teavad, mida see üldse tähendab, see hea, heakskiidu andmine kuid ometi on rahvusparlamendid ja, ja regionaalsed parlamendid suures osas vastutavad eelarve täitmise eest. kuid nad ei vastuta Euroopa Parlamendi ees. Nad kuid täitevvõimud on vastutavad omaenda parlamentide ees. Euroopa Parlamendil ei ole mingeid õppetunde jagada. meie poliitiline tegevus piirdub Euroopa Liidu institutsionaalse raamistikuga ja me peame tegema koostööd rahvusparlamentidega. ma loodan, et rahvusparlamendid lihtsalt toetavad meie tegevust, sest meie ühiseks eesmärgiks on ju võimalikult hästi kasutada meie maksumaksjate raha ja kokkuvõtteks, kolleegid, teeksin ettepaneku, et me tahaksime näha konkreetseid koostööettepanekuid rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel eelarve kontrolli alal. Need ettepanekud võiksid olla sellised, äh, sellised esimesed äh, mõtted, mille üle me võiksime arutada tahaksin kuulda teie arvamusi ja see võiks olla hea lähtepunkt alustada millestki konkreetsest. minu esimene ettepanek oleks igal aastal tutvustada Euroopa Liidu äh, kontrollikoja aastaaruande esitlus võiks toimuda äh, rahvusparlamentide osalusel. Te olete alati teretulnud Brüsselisse. Euroopa Liidu eelarve täitmine ühiselt liikmesriikidega puudutab kõiki rahvusparlamente, seega mõtleme selle üle, kuidas seda teha. ja kuidas alustada juba aastaaruande esitlusest ja tee-, kuulakem seda koos. teine ettepanek minu poolt oleks järgmine. üritame eelarve kontrolli mõõdet süstemaatiliselt sisse viia rahvusparlamentide rahanduskomisjonide töösse. Need kohtumised toimuvad iga poole aasta tagant, eesistuja maal tavaliselt. Need süstem-, seda, selline süstemaatiline lähenemine oleks kasulik ja kolmas ettepanek oleks, et tuleks luua võrgustik, meie töötajate võrgustik, me teame, kui tähtsad on meile meie töötajad sekre-, sekretäriaatide tasandil, meie komisjoni sekretäriaat ja teie komisjonide sekretäriaadid võiksid teha koostööd selleks, et äh, töötada e-, eelarve heakskiidu otsuse järel, mitte ka, millised oleksid näiteks head tavad uurida, vältida gold plating ut, lihtsust-, töötada edasi lihtsustamise kallal igas parlamendis võiks olla kontaktisik, kes seda infot edastaks. ja viimane ettepanek on midagi väga lihtsat. meie komisjon võib võtta kohustuse süstemaatiliselt informeerida rahvusparlamente, saata delegatsioone liikmesriikidesse ja seda me teeme ka praegu. et mul oleks väga hea meel neid ettepanekuid äh, teiega arutada. võib-olla tänane kuulamine võib olla esimeseks sammuks tulevase koostöö teel, tänan. aitäh. järgmine kõneleja. ja tore oleks ka teilt saada tagasisidet nende ettepanekute kohta. nüüd on meil vana tuttav siin külas härra Alan Nissela, kes kuulus Euroopa Kontrollikotta varem ning nüüd on ta Eduskunda auditikomisjoni aseesimees. tere tulemast, härra Alan Nissela uh,! Chairman, ladies and gentlemen uh,, thank you and suur tänu, juhataja ja äh, daamid ja härrad suur tänu, et te olete sellise seminari korraldanud, see on väga oluline, vähemalt minu kogemusest lähtuvalt. uus koostöömudel Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel. see on väga huvitav küsimus võib-olla saaksime siin kasutada Hillary Clintoni hüüdlauset, koos oleme tugevamad. kas me tõesti oleme koos tugevamad? jah, me oleksime koos tugevamad mul on neli punkti, eelkõnelejal oli neli, minul on kuus. esiteks on oluline mainida seda, et eh, rahvusparlamentidel on oluline roll Euroopa Liidu otsustes eh, kaasarääkimisel. Soomel, Soome parlament mängib väga olulist rolli Euroopa Liidu asjades, meil on eh, selleks eriline komisjon ning kõik meie parlamendikomisjonid äh, ja komisjonide liikmed keskenduvad äh, oma töös Euroopa Liidu küsimustele. teiseks peaks meil rahvusparlamentides olema ja võib-olla mõnes juba ongi äh, auditikomisjon ja see peaks olema kõrgetasemeline komisjon. Soome põhiseaduse kohaselt on äh, auditikomisjonid äh, olulised parlamentaarsed, äh, parlamentaarset kontrolli teostavad komisjonid. samuti mängivad nad olulist rolli Euroopa Liidu asjades. Nad esitavad Euroopa Kontrollikoja aastaaruande kohta oma aruande ning käsitlevad aruande Euroopa stabiilsusmehhanismi aastaaruannete ja Euroopa finantsstabiilsusvahendi aruande kohta. kolmandaks kolmandaks, rahvusparlamendid peavad olema teadlikud sellest, mida sisaldab Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne ja mis järeldused seal on tehtud kontrollikoja aastaaruanne on oluline nii Euroopa Parlamendi kui ka rahvusparlamentide jaoks ning see kehtib ka äh, kohtu muude aruannete kohta. seal tuuakse välja äh, erinevad aspektid, äh, mis aitaksid kaasa Euroopa majandushalduse parandamisele. selle abil saame teada, kuidas on kasutatud Euroopa fonde ja milles seisnevad äh, teatud perioodil riskid. kontrollikoja aruandes on öeldud, et kui komisjon, liikmesriigid või sõltumatud audiitorid oleksid kasutatud kogu teavet, mis neile kättesaadav oli, oleksid nad võinud ennetada või tuvastada, ennetada äh, olulist hulka nendest äh, vigadest ja rikkumitest, rikkumistest, mis äh, aset leidsid ja sellest on oluline ka aru saada. ning neljandaks, äh, korrektsioonid. Neid küll äh, aruandes ei mainita, et kuidas äh, riiklikul tasandil parandusmeetmeid rakendada see minister, kes vastutab äh, vastava poliitik, poliitika valdkonna eest, peaks äh, nende meetmetega tegelema. sellest tuleneb see, et äh, Kontrollikoja aruannet, aruandeid ja nende järeldusi tuleb ministritele paremini tutvustada, sellest ei piisa kui meil hinnatakse ministe-, ministeeriumide tasandil äh, äh, korrektsioonimeetmeid, kui me seda ei tee, siis äh, on tõeline oht, et vastavad valdkonnad kannatavad selle all. ning viiendaks tuleks teostada rohkem paralleelseid äh, auditeid Kontrollikoja ja riiklike audiitorite poolt, eriti mis puudutab põllumajandusfonde, tõukefonde ja nendega seotud kulutusi. Äh, sealtkaudu saaksime väärtuslikku teavet selle kohta, kuidas kasutatakse Euroopa Liidu fonde, kuidas neid hallatakse ja kuidas seda tehakse erinevates liikmesriikides paralleelsete, paralleelsed auditid võivad äh, näidata, kuidas äh, tõhusamalt on võimalik hallata tõukefonde ja programme. seega oleks äh, see oluline osa ühisest eelarve täitmise kontrollimenetlusest komisjoni ja rahvusparlamentide jaoks. ning lõpetuseks Euroopas on väga vaja praktilisemat lähenemist. me peame paremini tegelema rakendusmeetmetega, see on juba saanud selgeks, ning samuti peaks vähem olema halduskoormust ja bürokraatiat. nagu ütles ka juba komisjoni esindaja, peaks ehk tutvustama äh, riskipõhisemat auditeerimist kui meil on haldussüsteemid ja kontrollimenetlused, mis toimivad korrektselt äh, liikmesriigis, siis saab äh, liikmesriik kasutada vastavaid auditeid äh, just nende juhtumite lahendamiseks ning tänu sellele võib olla liht-, või olla võimalik vähe, halduskoormust vähendada. Soomes püüame me töötada selle nimel, et vähendada bürokraatiat ning ma usun, et Euroopa Liidu tasandil tuleb seda samuti rohkem teha. ning lõpetuseks. uued arengud äh, Euroopa Liidus ja selle juhtimises äh, puudutavad nii riiklikke auditiasutus, asutusi kui ka Euroopa Liidu omi selleks, et äh, töö, sellest tööst oleks tõesti kasu, on ülioluline see, et aastaaruanne ja selle järeldused jõuaksid äh, tõhusalt ka liikmesriigi tasandile. Äh, ma olen täiesti nõus sellega, mis, selle küsimusega, mis tõstatati selle kohtumise äh, taustainformatsioonis, nimelt parlamentaarne kontroll, seda tuleks suurendada kõikides vahendite, kõikide vahenditega, mis on meie käsutuses ja kui me seda teeme, on sellel oluline mõju kõikidele süsteemidele, mis on kaasatud Euroopa Liidu ähm, vahendite kasutamisel. ja kui nüüd minna veel üldisemaks Euroopa Liidu liikmesriigid teavad, äh, teatud liikmesriikidel on suured äh, majanduslikud probleemid ja me peame äh, nende lahendamisel rohkem koos ette võtma, on tarvis reforme, suurendada konkurentsivõimet, luua, suurendada tööhõivet. ning olgugi, et tegemist ei ole Euroopa Liidu eelarve küsimusega, on see ka väga oluline küsimus, nimelt peaksime neid probleeme ka edasi teist arutama. Eh, samuti on ülioluline, et rahvusparlamendid oleksid teadlikud Euroopa Kontrollikoja aastaaruannete ja teiste aruannete põhilisest järeldustest ning et eh, parandus korrektiivseid meetmeid liikmesriikides ka rakendataks soovin teid taas tänada selle eest, et te olete korraldanud selle suurepärase sündmuse. ning äh, loodetavasti jätkub see ka edasistel aastatel, aitäh! suur tänu teile! kui me oleme küsinud, et kuidas me peaksime äh, edasi tegutsema, siis Äh, ning kuidas hoida ühendust äh, liikmesriikide parlamentidega, siis äh, see on olnud alati keeruline, aga me soovime seda dialoogi tõesti pidada. Tegelikult Euroopa tasand on ju riigi tasandi peegelpilt ja vastupidi. kuigi teie olete kindlasti mitmekesisemad niisiis, teie seisukohad on meie jaoks väga tähtsad. me peame ka mõistma, miks see vajalik on. mitte selle jaoks, et kokteile juua, vaid selleks, et tõesti saavutada paremaid tulemusi, et aidata teid liikmesriikides paremini tegutseda me ju mõistame, et meil on vaja infovahetust parandada, et paremini üksteist mõista. härra Kristens Lätist soovib meeldival kombel sõna, palun. suur tänu, juhataja, kallid kolleegid. Äh, jagaksin teiega äh, arvamust äh, selles osas, mida meie Soome kolleeg just rääkis, olen härra Alanis sellega nõus. olen nõus, et rahvusparlamendid peavad mängima suuremat rolli selles küsimuses. juhiksin teie tähelepanu sellele, et poliitiline olukord äh, muutub pidevalt nii, et Euroopa tõukeb fondide kasutus võib samuti selle tagajärjel muutuda. üks näide Lätist, meil on riiklik kontrolliasutus, mis jälgib äh, Euroopa fondide kasutust ning äh, selleks on äh, parlamendis komisjon, on väga head projektid põllumajanduses, taristuarenduses, piiri väljaehitamises ja nii edasi Venemaal toimuv on viinud selleni, et ehm, parlamendierakondade, parlamendierakonnad on suuresti muutunud ning me oleme olukorras, kus eh, ida-lääne suunaline kaubandus on vähenemas ja kui me vaatame seda, mida, mis toimub Ukrainas, eh, sealne kaubandus on pea, on ju praktiliselt katkenud ja nende sadamatega on kaubandus katkenud, näiteks Riia sadamas on välja ehitatud äh, võimalused ja logistikakeskused äh, transportida äh, Riia kesklinna kaudu ja seda on tehtud selle alusel, et tulevikus on samuti suured kaubandusvood ja äh, ja need on suunatud endistesse Nõukogude vabariikidesse, aga see kaubandus on sisuliselt kadunud. oleme ehitanud välja uued piiripostid, kulutanud äh, miljonid, äh, oleme paigaldanud äh, te-, tehnikat, vastavat tehnikat ka veoautodele, aga äh, transiit äh, üle meie piiri on nüüd äh, langenud nii madalale, et tegelikult nendele kulutustele enam õigustust ei ole. juhiksingi tähelepanu sellele, et väga palju raha on kulutatud sellele ja sedasi, et arvesse pole võetud äh, poliitilist reaalsust. ning nüüd, kus toetussummad on langenud, ei ole võimalik enam seda raha võima-, võimalikult tõhusalt ära kasutada Euroopa Liidu raha ei ole kasutatud äh, nii hästi, kui seda oleks võinud kasutada. ja me ei räägi siin mitte ainult liigsest bürokraatiast, mis äh, probleeme põhjustab, vaid probleem on ka selles, et äh, meil ei ole samu võimalusi ning komisjon peaks arvesse võtma poliitilist reaalsust erinevates liikmesriikides. see, et me ei ole suutnud vahendeid hästi kasutada, kõik see on tingitud poliitilisest olukorrast liikmesriikides Brüsselis viibivatel inimestel on järjest keerulisem aru saada, mis liikmesriikides toimub, võib-olla Saksamaa ei ole Venemaale kehtestatud sanktsioonide tõttu kannatanud niivõrd, kuid Balti riigid ja Poola on need riigid, kelle eksport äh, näiteks piimasektorist äh, Venemaale on langenud katastroofiliselt põllumajandustootjad on pidanud äh, miinimumini oma tootmise viima mõnel juhul parlamendis on tehtud väga palju tööd selle olukorra lahendamise nimel ja, ja samuti püüakse, püütakse seda lahe, küsimust lahendada eelarve tasandil, aitäh! suur tänu teile, et te tõite välja selle uue probleemi. Te kirjeldasite väga hästi maailma, mis alaliselt muutub jah, ehitatakse suured piimatööstused, aga siis kukub eksport kokku. igapäevaselt peame me kõik selliste asjadega võitlema ning selle, seda kõike arvesse võtma. ning äh, me peame ka aitama liikmesriike selliste asjadega tegeleda, mis on. kui ma kolmteist aastat tagasi äh, siia komisjoni tulin, olid probleemid hoopis teistsugused kui praegu ja minevik tundub nagu vana hea aeg praegusel hetkel, kus meil probleemid arutusel olid üsna väikesed. seetõttu ma leian, et ongi see arutelu väga tähtis, maailm kogu aeg muutub ning meie valdkonnas on see väga oluline aspekt. kui me ka hindame projektide eh, tõhusust loodetavasti need suhted tõesti äh, normaliseeruvad ning investeeringud hakkavad äh, ennast ära tasuma, et me liiga palju raha sinna lihtsalt ei kaotaks. tahaksin nüüd küsida veel härra Alan Nisralt. mida teie arvate? Äh, kui pidades silmas seda pidevalt muutuvat olukorda, siis kuidas te arvate, mida te arvate maksjate ja kasusaajate riikide vahekorrast sest siin on teatud huvide konflikt öö, ning erinevus on ka see, selles, kuidas nähakse Euroopa Liitu. sest Euroopa Liidus tegelikult ei rää-, Euroopa Liit ei seisne ju tegelikult rahas, vaid meie ühtsuses ja ühtsete eesmärkide saavutamises. palun kommenteerige. Well, uh, good question, I would say. väga hea küsimus, ütleksin liikmesriikides on sageli see probleem, et parlamendil on nõrk roll Euroopa Liidu asjades. loodetavasti see muutub ja parlamentide roll tugevneb. kuidas aga paremat koostööd kavandada ühise juhtimise osas, ma arvan, et siin ka nõukogul on oma vastutus. päris sageli juhtub nii, et ECOFIN ehk siis nõukogu, kui ta tegeleb kontrollikoja aruandega, siis ei pea seda kuigi oluliseks teemaks tegelikult peaks hoopis rohkem tähelepanu pöörama sellele küsimusele. me võime parlamentides öelda ju oma ministritele, et äh, vaadake, selle asjaga tuleb tegeleda. kui te hakkate ECOFINis arutama kontrollikoja aastaaruannet, siis äh, tegelge sellega meie, niimoodi saavad liikmesriigid oma tööd teha selles osas. ma arvan, et korrektsioone tuleb läbi viia liikmesriigi tasandil, abisaaja tasandil. vastasel korral meil ei tule neid edusamme. jaa kolleeg Rasalu ütles, et äh, nõukogus Ecofinis pidi ta oma kõnekorda neli tundi ootama. Äh, vahest selgitate, mida arvab äh, Ecofin kontrollikoja tegemistest? Um, kõik sidus rühmad peaksid olema huvitatud Kontrollikoja aruandest. kui teemaks on tulemused ja see, mida saaks teha, et tulemusi parandada. kõigepealt liikmesriigid. liikmesriigid peavad juba eelnevalt otsustama, millised tulemused ja milline mõju on on see, mida nad tahavad saavutada siis, kui nad teevad äh, programmides mingisuguseid ettepanekuid projektide osas. ja komisjon peaks tuginema ühistele suunistele kõikide liikmesriikide jaoks. kui, kui tegevuskava programmid kinnitatakse see peaks olema vastavuses poliitiliste eesmärkidega, mis on seatud kümneaastases strateegias. meie oleme sedastanud, et äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkide vahel ei ole tingimata kooskõla, kui võrdleme seda rahvusparlamentide programmidega, liikmesriikide programmidega. seega liikmesriigid peavad ennetavalt kindlaks määrama, mis nende eesmärgid on, kui tegemist on kaasfinantseeritavate projektidega? jaa, vielen Dank. Es ist so die Stunde der Wahrheit. aitäh, nüüd on tõehetk. pean küsima eelmiselt raportöörilt Martina, mis puudutab seda ühisjuhtimist, mis sellest peaks alles jääma? palun vastake ja siis annan ka kolleeg Sellerile sõna lõpetuseks uh,. Maybe the most important. võib-olla kõige tähtsam sõnum oleks see, et järgmine kord korraldaksime samasuguse kuulamise ja et see oleks avatud ja kus äh, raportöörid kõneleksid oma kogemustest ja räägiks avatult. see oli asi, millest mina tundsin eelmisel aastal puudust. ja ma kadestan kolleeg Sellerit, et temal see võimalus on, kui ta nüüd oma raportit siin koostab, et tal on võimalus suhelda rahvusparlamentidega ärgem seda nüüd muutkem, tehkem seda igal aastal edaspidi. ja ega me nii viletsat tööd siin ei tee eelarvekomisjonis ja me ei ole ka nii ebameeldivad siin, et te näete, et me oleme avatud aruteludele. aitäh, eks me võime ka hammustada. kolleeg Zeller, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta raportöör saab nüüd sõna. lõppsõnaks. kutsun teid ka kokteile jooma teisel korrusel. saab juua klaasikese. meie saime teilt, mis me tahtsime, te tulite siia lõpuks kohale ning mul oleks teile kaasa anda üks sõnum meie äh, arutelu oli väga olulised äh, liikmesriik, äh, meieni jõudsid komisjonipoolsed tuleviku eesmärgid, paljud liikmesriigid on nendele vastu Äh, ning see äh, eelkõige just äh, rahapesu ja pettuste valdkonnas. meil on, meil on vaja Euroopa tasandil institutsiooni, mis sellega tegeleks. et Euroopa Liidu rahadega ei tegeleks ainult liikmesriigid Teil on küll selleks õigus, aga te peaksite ka teadma, et äh, ka meie tegeleme sellega, äh, äh, me oleme valmis teiega finantshuvide kaitsel koostööd tegema ma võin teile tuua palju näiteid äh, äh, sellise koostöö kohta, mida liikmesriikides saavutada ei saa. selline koostöö oleks väga tähtis. kolleeg Zeller, äh, teil on nüüd võimalus lõppsõnaks, tahaksin äh, Äh, tänada ka sekretäriaati selle kohtumise äh, korraldamise eest, see ei olnud kindlasti väga lihtne. härra Tsell, suur tänu, proua esinaine. Äh, Saksamaal öeldakse, et iga algus on raske ja tuleb tunnistada, et ei olnud väga lihtne seda kohtumist teiega korraldada, teiega liikmesriikidest ja regioonidest siin eelarve kontrolli komisjonis. aga selge on ka see, et koostöö on hädavajalik. paraku ei olnud äh, meie komisjoni liikmeid just nii palju kohal, kui neid oleks võinud olla. Äh, regionaalkomisjon öö, äh, ja Põllumajanduskomisjon, äh, mis samuti tegelevad nende teemadega, äh, millest me täna rääkisime ning kes alati soovivad koostööd äh, liikmesriikide esindajatega. kahjuks nende liikmed ei leidnud teed siia meie kohtumisele. aga oluline on, et me jätkame sellist koostööd e, ja peame seda edaspidigi rõhutama. on ka selge, et e, Euroopa Liidu poolne abi, eriti regioonides, on vägagi teretulnud e, sest regioonidel sageli ei ole piisavalt instrumente, et neid ülesandeid lahendada, aga tegemist ei ole jõulukingiga, vaid äh, äh neid rahasid tuleb korrektselt hallata ning saavut-, äh, nende rahadega tuleb äh, saavutada Euroopas püstitatud eesmärke sageli öeldi siin ka, et Euroopa eelarve on piiratud. mainiti korraks ka Brexitit, kui see tõesti öö, juhtub nii, et üks suurimaid öö, sissemakseid lahkub, siis tuleb öö, üle vaadata ka meie vahendid ja nende kasutamine samuti on oluline pidev järelevalve nende instrumentide üle. ning äh, siin on kõige tähtsam vaadata üle Euroopa Liidu eelarve, et kas seal kõik on täpselt nii, nagu vaja. selleks on meil vaja ka teie toetust, ma arvan, et algus on nüüd tehtud, väga meeldiv, et nii palju kolleege Brüsselisse jõudis ja ma loodan, et see dialoog mida me täna alustasime, jätkub ka tulevikus. aitäh! suur tänu, kohtumine on lõppenud, teisel korrusel joome kokteile.